So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe daamid ja härrad, head kolleegid. tervitan teid äh, täna pärastlõunal Euroopa Parlamendis. meie töötoas äh, koos äh, rahvusparlamentide esindajatega tervitada. täna arutame ühise Euroopa müügiõiguse küsimusi teada on, et määruse eh, idee on juba laual eh, mitu aega olnud, ma tean, et eh, liikmesriikide parlamentides on arutelud väga intensiivselt aset leidnud ning tundub, et arvamusi on ühest ja teisest äärmusest. Euroopa Parlamendi vaatepunktist tahaksin terv-, tervitada Euroopa Komisjoni asepresidenti proua Vivian Redingit kes on Euroopa Komisjoni äh, volinik, edasi professor Simon Simonides, äh, kes on Küprose eesistuja esindaja, edasi Diana Wallis, äh, kes on eelnev Euroopa Parlamendi asepresident ning on olnud ka kaasraportööriks ühise Euroopa müügiõiguse alal. ning loomulikult tervitan kõiki teid väga südamlikult, head kolleegid rahvusparlamentidest ning äh, lisaks sellele äh, tervitaksin ka äh, Lord Bownesi, kes on esimese paneeli moderaatoriks kõigepealt siis minu enda vaatenurgast Äh, mida mul oleks lisanduda, lisandada ühise Euroopa müügiõiguse teemale, see on minu jaoks väga olulise tähendusega teema. pikka aega tagasi tegime me sellealase ettepaneku ning täiskogul äh, suurte häälteenamusega võeti see ka vastu, Volise raporti äh, seda eelmisel aastal ka kajastas ning seetõttu me oleme komisjonile väga tänulik ettepaneku eest, samuti väga intensiivsete debattide eest ning äh, põhimõtteliselt oleme me kohaldamisalast äh, ning sisust valmis äh, detailsemalt rääkima, aga fakt, et täna on see konverents siin aset leidmas, näitab juba, kui oluline see teema meie parlamendile on. me oleme arvamusel, et ühisturg saab suure tubli sammu edasi astuda ühise Euroopa müügiõiguse läbi äh, ning äh, seetõttu panustab see ka Euroopa integratsiooni ja üheks saamise protsessi, seda ei tohi mitte alahinnata. Mm, minu sissejuhatavat, sissejuhatavatest äh, äh, lausetest siis nii palju, edasi annan sõna volinik Redingule ning äh, lõpuks professor Simonilisse. Viviane, teil on sõna. Thank you very much, Chair. suur tänu, härra esimees. ning loomulikult teil on täiesti õigus, et et äh, käesolev ettepanek äh, on juba pikalt äh, laual olnud, selle ajalugu ulatub kümnete aastate tagu, tagusesse aega, kus lepinguõiguse juristid hakkasid mõtlema selle peale, kuidas ühel päeval müügiõiguse teema võiks olla meie, meile sobivas õiguslikus vormis. seetõttu ma tahaksin tänada härra Leenet nii esimehe kui ka kaasraportöörina õiguskomisjoni poolt, samuti Diana Wollist, kes on pühendunud parlamendis oleku ajal äh, selle raporti kallal töösse ning äh, loomulikult tänud ka professor Simenoidisele, sellepärast et äh, tema on äh, õhutanud Küprose eesistujat selle dokumendi kallal tõhusat tööd tegema. minu jaoks on tegemist ettepanekuga, mis näitab, kuidas õigusraamistik saab kasvule kaasa aidata. sellepärast, et ühise Euroopa müügiõiguse määrus võtab maha need tõkked, mis on lepinguõiguse osas erinevates liikmesriikides täna paigas seetõttu hoiab see kokku tehingukulusid, mis on erinevate õigusraamistike ületamise tulemuseks ja äh, loomulikult need kulud on ebaproportsionaalselt kõrged, äh, kui me räägime VKE-dest, sellepärast et väikeste ja keskmiste ettevõtete osas on äh, need kulud väga tuntavad eesmärk on luua ühine Euroopa müügiõigus, kus ettevõtjad ja tarbijad saaksid äh, äh, kasu selleks, et piiriüleseid müügiostulepinguid sõlmida, hoolimata sellest, milline on nende päritoluriik Euroopa Liidus. see ühine Euroopa müügiõigus äh, tugevdab ka tarbijakaitseõigusi võrreldes tänase ühenduse agiiga ning läheb kaugemale ka paljudest liikmesriikide äh, õiguspõhimõtetest. see on äh, tarbijatele hüveks, sellepärast et äh, nad saavad ligipääsu erinevatele kaupadele ja seda odavama hinna eest. justiitsasjade eest val-, vastutava volinikuna seisan ma teie ees ning tänasel puhul ka rahvusparlamentide esindajate ees ning tahaksin teile väga selgelt öelda, et lähimus- ja proportsionaalsuspõhimõtteid austatakse ning igal puhul on need väga tähtsad ja neid peetakse silmas kõikide Euroopa Komisjoni ettepanekute valguses ning ühise Euroopa müügiõiguse määruse ettepaneku puhul on samuti neid arvesse võetud. sellepärast oleme me juba algusest peale äh, püüdnud äh, sisse viia vabatahtlikku harmoneerimist äh, selle asemel, et täieliku harmoneerimise õiguslikku teed kasutada. Need vabatahtlikud Euroopa Liidu õigused ei asenda kindlasti rahv-, rahvuslikke lepinguõigusi, vaid need pakuvad lihtsalt alternatiivsed võimalused, mis on igas liikmesriigi õigusraamistikus ligipääsetavad selleks, et muuta piiriülesed tehingud odavamaks ja lihtsamaks ning äh, tagada, et need tehingud üldse aset leiaksid, sest äh, väga tihti selliseid kaubandustehinguid äh, üldse ei sõlmitagi piiriüleselt see on väga eesmärgipärane ettepanek, me oleme ainult keskendunud nendele valdkondadele, kus probleemid on ilmnenud ning oleme püüdnud teha kõik selleks, et neid tõkkeid ületada. nimelt katab see müügiõiguse määrus ainult piiriüleseid lepinguid, see ei tegele ettevõttelt ettevõtjale küsimuste lahendamisele äh, ka, mis äh, oleks suurem kui mikro- või väikese keskmise suurusega ettevõte. Äh, sellepärast, et nagu öeldud, just väiksemad ettevõtted on erinevate lepinguõiguste puhul kõige rohkem ja valusamalt tabatud. selle ettepaneku eesmärk on lepinguvabanduse põhimõtetega kooskõlas Need kauplejad, kes on nõus selle asjade tänase seisuga, võivad oma liikmesriikide lepinguõiguse järgi edasi kaubelda. teisest küljest aga need kauplejad, kes näevad äh, ühise Euroopa müügiõiguse äh, määruse lisandväärtust, võivad kasutada seda lepinguõigust. jällegi, valikuvabadus on kõigil olemas ning äh, see ongi võtmesõna. mitte kedagi ei ole sunnitud ühist Euroopa müügiõigust kasutama see ei äh, tee ei taga, äh, ei tooda lisakulusid äh, ega koormat neile, kes seda kasutada ei taha, aga on vabalt kasutatav kõigile, kes tahavad. vabatahtlik ühise Euroopa müügiõiguse küsimus on see, mida komisjon on arutanud väga teadlikult ning äh, me oleme püüdnud kokku panna väga innovatiivse ettepaneku, kuidas saada üle ühisturu ees seisvatest äh, tõketest. mul on hea meel, et nii nõukogus kui parlamendis äh, Küprose eesistumise ajal on sellega tegeletud ning liigutakse õiges suunas. mõlemad institutsioonid hakkavad arutama äh, Äh, selle ettepaneku sisulisi sätteid ning äh, ka äh, juuri komisjonis on mitmeid töörühmi ja töötubasid korraldatud selleks, et neid küsimusi arutada. ma ootan nende töörühmade ja töötubade tulemusi ning ka Äh, juri ja IMCO komisjonide äh, kokkuvõtteid aasta lõpuks, äh, nii et me näeksime, millised on meie ühised huvid ning kuhu suunas ette pandud muudatused liiguvad. kasvu soodustavad vaidluste lahenduse süsteemid äh, on olulised äh, nii majanduslikust äh, kui integratsiooni aspektist ning kõik sidusrühmad on ka mm, need küsimused meile kätte juhatanud. juurikomisjon on arutanud neid küsimusi eelkõige, saades aru nende sätete praktilisest vajadusest ning nõukogu on sama meelt. ma tean, et nii parlament kui nõukogu tahavad tagada, et äh, lõplik äh, tekst oleks äh, parim võimalik tasakaal ühest küljest võimalus ettevõtjatele ning teisest küljest tagaks ka võimalused tarbijatele. õigusselgus on mõlema grupi jaoks oluline ning ka paindlikkus selleks, et Äh, näiline valikuvabadus oleks ka tõeline valikuvabadus. ja äh, mõlemad äh, seadusandjad on komisjon valmis aitama selleks, et parlamendi ja nõukogu muudatused saaksid teoks ning me järgime ka seda, milline debatt on liikmesriikides toimunud ja Äh, mina olen pühendunud sellele, et läbirääkimiste ajal peetakse silmas võimalikult kõrbeid, kõrgeid tarbijakaitsestandardeid, tagades, et Euroopa Liidu äh, vastav õigusakt oleks äh, atraktiivne võimalus, eriti just meie väikestele ja keskmistele ettevõtetele. kriisi ajal peavad just need ettevõtted kasutama kõiki võimalikke ettevõtlustegevuse võimalusi ning kasutades täielikult sealhulgas ära ühisturgu. minu arust ühisturg äh, Euroopa Liidus on kuldne kasvuvõimalus eh, juhul, kui me saame üle turul eh, täna veel olevatest tõketest ja raskustest. suur tänu, proua volinik Reding, ütleb härra esimees ja edasi anname sõna professor Simon Simonidesele, eh, kes esindab Küprose eesistujat. palun, teil on sõna Thank you, Mr Chairman. suur tänu, härra esimees. suur tänu, et andsite mulle võimaluse täna äh, selles töötoas osaleda ning äh, isegi kui edusammud äh, Küprose eesistumise aja jooksul on senini olnud napid selle dokumendi üle, siis sellegipoolest edusamme siin mm, arutada. Küprose eesistuja tegeleb kõikide dokumentidega hoolimata äh, sellest, millise teemavaldkonnaga on tegemist. näiteks oleme me väga palju edusamme saavutanud kahe määruse eelnõu puhul, äh, mis puudutab abieluvara ning registreeritud partnerlusi. isegi kui Küprose äh, omaenda õigus registreeritud partnerlust täna veel ei tunnusta mul on hea meel teile teatada, et täna otsustas Koreper nõukogule heakskiitmiseks saata teatud poliitilised äh, suunised. nii et äh, teisisõnu äh, me kindlasti siin ei valinud välja enda jaoks sobivat teemat ja sama on tõsi ka ühise Euroopa müügiõiguse kohta. mul on hea meel, et me oleme selle äh, määruse sisu äh, hakanud arutama. Äh, sisu arutelu ei kõla võib-olla siin kõige hiilgavamalt, aga samas, kui te arvestate seda, et äh, kõik töörühma arutelud viimase kaheksa kuu jooksul kulutati selleks, et teatud detailseid tingimusi arutada, näiteks üldisem õiguslik alus ja nii edasi siis te saate aru, et äh, kogu selle äh, ettepaneku sisuline arutelu on väga oluline hüpe edasi. Äh, selleks, et meie entusiasmi siin rõhutada, tegime me midagi täiesti ebakonventsionaalset, nimelt võtsime lisa üks arutelu juurde kohe ka lisa neli, mis kirjeldab osapoolte mm, õiguseid ja kohustusi Äh, seda tegime me sellepärast, et neljas osa on äh, just Euroopa ühise müügiõiguse sisu. see tegeleb nende küsimustega, mis tegelikus praktilises vallas on kõige olulisemad ning me oleme arutanud neid küsimusi ka Euroopa Parlamendi ning sidusrühmadega. Äh, meie arust lisa neli võimaldas äh, meil kõige paremini ette pandud äh, ideid võrrelda liikmesriikide siseõiguse ning ka Euroopa Liidu akiiga. Ähm, me arvasime, et äh, sellised konkreetsed sisulised arutelud võtaksid maha hirmu kõige uue ees. loomulikult ei saa eitada, et suured käärid on liikmesriikide vahelistes arvamuses, kuidas edasi minema peaks. Need äh, küsimused äh, me oleme eesistujana äh, tahtnud olla nii neutraalsed kui võimalik liikmesriikide vaheliste vaidluste lahendamisel ning loomulikult need erimeelsused, mis liikmesriikide vahel on, püsivad pikka aega, aga minu isiklik äh, kogemus selles vallas on kolmkümmend neli aastat, äh, mis on rohkem, kui ma tahaksin tunnistada, et mul on. Äh, olen kolleegidega teiselt poolt Atlandi ookeani koos töötanud ja aru saanud, et mõlemalt osapoolelt on vaja edasiviivat mõtlemist. kui neljakümnendatel aastatel ekstsentrilised juristid ja professorid tulid välja ideega et äh, ühtne müügiõigus äh, tuleks paika seada, siis äh, inimesed arvasid, et selline projekt ei ole kindlasti teostatav ning paljud kahtlesid ka, kas see on vajalik. lisaks tavapärane kohtupraktika skeptilisus selle teema suhtes oli üks olulistest argumentideks ka see, et Ühendriikide neljakümne seitsme osariigi müügiõigus oli niivõrd erinev, et ühtset tausta ei oleks olnud võimalik leida. ning oluline on ka see, et müügiõigust ei tohiks peale suruda mitte föderaalvalitsuse poolt, vaid nelikümmend seitse osariiki peaksid ise aru saama, et nad peavad selle vastu võtma. sellist tegevust peeti toona väga ebatõenäoliseks isegi siis, kui müügiõiguse ettepanek oli iseenesest väga hea sellest, sellest hoolimata võttis kakskümmend aastat umbes aega, kui äh, kõik äh, Ühendriikide osariigid, välja arvatud üks, äh, võtsid selle vastu ja see viimane üks võttis selle üle tuhande üheksasaja seitsmekümnendatel. nii et ma kutsun teid kõiki üles vaatama pika pilguga tulevikku, mitte mõtlema kuudes, vaid aastates, kui mitte aastakümnetes. me võime olla praegu täna äh, Äh, konkreetsetes detailides eri meelt, aga me peaksime olema valmis äh, oma erimeelsustest üle saama ning äh, parandama mm, tänased ebakõlad. aga kui me arvame, et liikmesriikide müügiõiguse harmoneerimine või lähendamine on tuleviku tarvis hea idee, siis on see instrument ideaalne võimalus selle rakendamiseks. kui tegemist on hea eesmärgiga, siis nii parlament, komisjon kui ka nõukogu peaksid koos töötama selleks, et see ellu kutsuda kui tegemist on hea tootega, siis võtab turg selle vastu ning juristid, ettevõtjad ja tarbijad saavad selle praktikaga tuttavaks ning ühel heal päeval võivad liikmesriigid sellega oma siseriiklikku õigusandlusesse äh, vabatahtlikult vastu võtta siis saab harmoneerimisest reaalsus ja selline reaalsus, mida ülevalt poolt allapoole peale ei suruta, vaid selle asemel on see selline õigus, mis vabatahtlikult horisontaalselt edasi kandub ühest liikmesriigist teise. täna äh, näib, et see päev on hirmus kaugel, aga see kindlasti ei tähenda, et me peaksime äh, püssi puusasse viskama ja tahaksin sellesama lootusrikka sõnumiga tänada teid äh, mind kutsumast, mulle sõna andmast äh, ning äh, suur tunnustus ja edusoovid ka eeloleva Iiri eesistuja jaoks. suur tänu ja järgnevalt palun Diana Wallis. suur tänu, härra esimees ning suur tänu mind tagasi kutsumast sellele olulisele arutelule kus me räägime ühise Euroopa müügiõigusest äh, liikmesriikide parlamentidega. Äh, väga oluline on see, et äh, me selle ettepaneku praegusel kujul korrektseks timmime. väga hea on kuulda, et räägitakse juba sisust ja ei küsita, miks või kas või kas on üldse vaja aga miks ja kas küsimustest ma alustaksin ja räägiksin võib-olla veidikene teises valguses äh, praktilistest aspektidest lähtuvalt. tahaksin rääkida, miks ja kuidas, äh, sellepärast et äh, kogu see ettepanek on minu jaoks üsna isiklik teema. sellepärast, et see teema on mind jälitanud kaheteist aasta jooksul minu parlamendis oleku karjääri jooksul ning see on minu jaoks selliseks ürgteemaks saanud minu jaoks äh, tegelikult kogu see teema ulatub veelgi kaugemale, mm, sellepärast et enne Euroopa Parlamendis töötamist olin ma äh, Londonis äh, juristiametis ning ma tegelesin pidevalt piiriüleste mm, kaebuste ja vaidluste lahendamisega. ning ma nägin väga omaenda kogemusest selle, seda, kui raske on erinevatel osapooltel Euroopa-üleselt äh, kaubavahetust pidada. ja siis tulin ma tööle Euroopa Parlamenti ning äh, selles kojas on võimalik teha üht-teist äh, selleks, et müügiõigus oleks ohutum ning et siseturg ka reaalselt töötaks nii tarbijate kui VKE-de huvides. ning selles vallas me oleme küll püüelnud sinnapoole, aga puudus oli just sellisest viimasest sammust, mis meie arust tooks kaasa äh, just sellise kasvutõuke. ja nii juristina kui ka Euroopa Parlamendi liikmena on mulle alati tundunud, et äh, see, mida me püüame siin üles ehitada, ei ole väga keeruliste vaidluste lahendamise süsteem, vaid ma pigem kutsuksin äh, seda ennetavaks äh, äh, võimaluseks, mis annab osapooltele, ükskõik kas tegemist on tarbijate vahelise kaubavahetusega ettevõtjalt tarbijale või väikeettevõtjate vahelisele kaubavahetusele, see võimaldab anda neile platvormi just nende suhte alguses paremaks teineteise mõistmiseks ja seda me olemegi püüdnud luua. ennetavat süsteemi, mis ei tähenda suurt vaidluste lahendamise süsteemi, mis oleks väga kallis, aga selline platvorm, mis võimaldab erinevate õiguskultuuride ja piiriülese võimaluse puhul kaubavahetust pidada ning et kõik osapooled saaksid Euroopa Liidu ühisturust kõige suurema hüve. tegemist ei ole kindlasti mitte kohtuvaidluste lahendamise eh, süsteemi fookus, vaid osapoolte kokkutoomise eesmärk on põhiline. aga samas selle paketi osana on mulle alati tundunud, et on vaja väga olulisi elemente mis äh, lisaks ühise Euroopa müügiõiguse sisule on olemas selleks, et kogu pakett toimiks nii, nagu vaja. Äh, mõningad äh, inimesed ilmselt ütleksid, et Euroopa müügiõigusele lisa mm, osad oleksid veelgi tähtsamad, me võime rääkida siin lepinguõigusest, võime rääkida keelest, võime rääkida muust, aga minu jaoks äh, on kõik need sellesama paketi osapooled siis, kui äh, me soovime saada äh, tõhusat tulemust. väikeettevõtjad minu valimisringkonnas tulid alati minu juurde jutuga, et me saame ainult reaalselt ja praktiliselt seda kasutada siis, kui meil on kasutustingimused, mida reaalselt saab kasutada, äh, mis oleksid kättesaadavad kõikides ühenduse keeltes ja Euroopa võlu seisnebki selles, et kui me tahame, siis me suudame seda saavutada, me suudame äh, toetada mm, ettevõtlust, aga see tähendab loomulikult väga suurt panustamist äh, selleks, et kokku panna seda müügiõiguse õiget toodet, et, äh, et siseturg saaks tõketeta toimida. minu arust on see väga õigel poliitilisel ajal tehtud õige ettepanek, see on väga õige kahel põhjusel, seda juba on ka eelkõnelejad öeldud. esiteks, see austab äh, lähimuspõhimõtet, äh, mis äh, võiks olla veel parem näide lähimusest kui see, et meie kaks osapoolt saame teha vabatahtliku otsuse, kas me kasutame või midagi või mitte. nii et see on põhiline lepingu õigus, põhiline lähimusküsimus kui see süsteem tööle hakkab, siis see saab hakata ka meie majanduste kasuks tööle väga ähm, tundlikul ja raskel ajal. Äh, aga veel üks märkus minu poolt ähm, kaasraportööri rollina, äh, rollis äh, tuli minu juurde mm, eelmise parlamendi, minu parlamendi töös äh, väga oluline jurist Hiinas ning ta tahtis minuga rääkida just ühisest Euroopa müügiõigusest. ning ta ütles mulle, et, et kogu see valdkond on väga huvitav, äh, see on suurepärane idee ja ma kardan, et kui meil julgusest puudu jääb, siis teistel see kindlasti puudu ei jää. suur tänu, Diana Wallis, ütleb esimees edasi jõuame esimese paneeli juurde ning ma tahaksin teile esitleda Lord Bonessi, kes on õigusasjade ning tarbijakaitse alamkomisjoni liige mm, Lordide Kojas Ühendkuningriigis. ning äh, selles paneelis võtab ta moderaatori rolli üle. Thank you very much suur tänu teile, härra esimees, jään oma sõnavõtus väga lühisõnaliseks, selleks et oleks võimalik sõna anda neile, kes päevakorras täna pärastlõunal kirjas on. kuid siiski tahaksin kasutada võimalust ja tänada teid ning teie komisjoni selle eest, et selle kohtumise korraldasite ning kutsusite siia kohale ka rahvusparlamentide esindajad. täna on seda juba öeldud, nimelt on tegemist pika ajalooga äh, ettepanekuga, alustades siis ühisest raamistikust ja ma usun, et kõik tegelikult toetavad nende ettepanekute aluseks olevaid eesmärke, nimelt ühisturu eh, toetamine ja piiriülese kaubanduse toetamine. kuid eh, siin on ka eriarvamusi, eriti just Ühendkuningriigi vaatenurgast kuigi need ei ole just alati tüüpilised, siis sel juhul küll. ühesõnaga, siin on mõningaid veidraid vastuolusid, keskmise ja väikse suurusega ettevõtted, jah, nad suhtuvad sellesse entusiastlikult, ülejäänud ettevõtted aga veidi vähem entusiastlikult. tarbija huve puudutavad siin mõt-, mitmed aspektid, mõnedel juhtudel võib juhtuda, et tarbijate kaitse hoopiski väheneb, et suureneb ebakindlus nii et mõned aspektid võivad äh, siin kohaldamisalast üleüldse välja jääda. ühtlasi on ka väidetud, et äh, tõendeid selle kohta, et see konkreetne ettema-, ettepanek võimaldab tarbijatel osta rohkem kaupu teiselt poolt piiri, tegelikult äh, ei ole midagi väga kindlat, võib-olla peaksime me ootama ära tarbijakaitse direktiivi täieliku ellurakendamise, enne kui me edasi liigume. ja vist ka mainitas, mainiti õigusliku alusega seotud probleeme, need kõik on siin olulised teemad, mida, mis tuleb tähelepanelikult läbi vaadata ja siis otsustada, kas konstruktiivselt ja objektiivselt võttes on siis võimalik edasi liikuda või mitte igal juhul suure rõõmuga tahaksin sisse juhatada ähm, siin meie esimese paneeli liikme, tegemist on Sir John Thomasega, kes on endine Ühendkuningriigi apellatsioonikohtu president. Sir John, palun. härra esimees, tahaksin tänada teid Euroopa Õiguse Instituudi nimel, mina kõnelen töörühma esimehena see töörühm esindab kohtunikke ning tõi teisi õigusalade esindajad kõikidest Euroopa riikidest. nüüd meie ei ole poliitiline äh, organisatsioon, kuid me oleme otsustanud siin analüüsida neid poliitilisi valikuid, mida komisjon ja parlament teinud on. me käsitleme siis seda, kuidas on võimalik sellest instrumendist teha parem instrument see instrument peab olema hea, sellepärast et kuna tegemist on vabatahtlikkuse alusel kasutatava instrumendina, siis see peab see pakkuma konkurentsi sellele, mis turgudel juba olemas on, nii et see instrument peab olema kindlam, ühtlasi ka öö, äh, lihtsalt parem ühesõnaga, see ettepanek on kolmsada lehekülge pikk, nii et äh, kuidas ma siis äh, nüüd suudan kümne minutiga selle kõik siin kokku võtta, nii et otsustasin siis äh, käsitleda kümmet punkti üsna kiires tempos. nüüd esimene ettepanek. tehniliselt on siin võimalik midagi ära teha selleks, et selle instrumendi struktuur oleks paremini mõistetav, näiteks äh, definitsioonide osas, ka lepingu elutsüklit võiks siin parandada, terminoloogia osas samuti, me oleme selles osas ka teatud näpunäiteid teinud. nüüd teine punkt meie arvates peaks lihtsustama ka kohaldamisala. näiteks see peaks kohalduma ka sellistele lepingutele, nii-öelda segalepingutele, sellepärast et kaasaegne elu ei ole nii lihtne ja me alati mitte ei osta kas teenust või kaupa. nüüd järgnevalt ütle, ütlesin meile väga oluline see, et see instrument ikkagi peegeldaks ka praegust digitaalajastut. mõningad muudatused, mis siia instrumenti just nimelt selle teemaga tegelemiseks sisse on võetud, ei pööra piisavalt tähelepanu detailidele, näiteks äh, kaupade kohale toimetamine. aga arveta, arvestades praegust digitaalset maailma, siis see ju eriti midagi ei tähenda. nüüd eh, neljandaks, väga oluline on see, et need kasutada olevad instrumendid ikkagi vastavad ka eesmärkidele ma tean, ma pean rääkima väga lühidalt, aga tegelikult eh, öelda on siin väga palju nüüd äh, Diana Wallace nagu ka juba ütles, et see ei peaks olema mitte võimalus advokaatidele raha teenida vaidlustest, jah, teatud vaidlustamisjuhtumeid võib küll tekkida, aga me sooviksime, et seda oleks võimalikult vähe, võib-olla luua siis mõning, mingisugune nõuandekogu või, või sarnane äh, mehhanism, mis rahvusvaheliselt juba olemas on ja seda ka vaidluste lahendamiseks. Need on siis äh, sellised üldisemad laadi märkused, nüüd viiendaks. kui vaadata asja tarbija vaatenurgast, opt-in mehhanism ja ma usun, et sellega on paljud nõus, on lihtsalt liiga keeruline, seda oleks võimalik oluliselt lihtsustada. näiteks oleme teinud ettepaneku, et kui soovitakse julgustada tarbijaid seda kasutada, siis oleks võimalik eh, pakkuda siin, tuua siin välja link lihtsalt internetileheküljele, mitte mingisugune eraldi eh, avanev dokument. nüüd kuuendaks, see peaks eh, kohalduma ka kõikidele eellepingutele ja sellega seotud läbirääkimistele. praegune ettepanek ütleb, et see kohaldub retroaktiivselt juhul, kui leping on sõlmitud vastavalt sellele režiimile, see tähendab, et tihtipeale võib juhtuda, et te ei sõlmi lepingut vastavalt äh, sellele režiimile ja siis sel juhul äh, peate te ikkagi äh, olema kindlad, et teie tegevus vastab ka siseriiklikele sätetele nii et nüüd, kui eesmärgiks on see, et äh, see õigusakt kohalduks väga lihtsalt ja arusaadavalt, siis ei lähe see küll kokku sellega, kui inimene peab kontrollima ka mitmete erinevate liikmesriikide õigust. nüüd äh, ühtlasi peaksin olema vabatahtlik äh, tehinguid kaitsev süsteem, tegemist on praktilise aspektiga. tahate ju ikkagi teada, et see raha, Ehm, mida te üle kannate, et see on ka kuidagi kaitstud juhul, kui äh, kaubad teieni ei jõua, nii et selle jaoks peaks olema ka teatud mehhanism. nüüd äh, tarbijakaitse ja õiguskindlus peavad olema omavahel tasakaalus. siin on mitmeid selliseid näiteid sellest, kuidas Euroopa Kohtu lähenemist lõppkokkuvõttes võib või, või ühe teatud kohtu lähenemist võib mõjutada see, mida mingisugune teine kohus on otsustanud, näiteks mis on õiglane ja mis mitte. nii et see suurendab ikkagi eba, õiguslikku ebakindlust. ja ebakindlust oleks vaja hoida võimalikult madalal tasemel. nüüd minu üheksas ettepanek ja see puudutab ettevõtjavahelisi lepinguid. meie arvates võiks sõnastust siin parandada, kui see puudutab valikut. nii et see peab olema sõnastatud niimoodi, et ettevõtjal ei ole võimalik hoiduda nende reeglite kohustuslikust rakendamisest ja nüüd äh, lõpuks äh, heast tahtest. hea tahe tähendab midagi väga erinevat äh, Mandri-Euroopa õiguses ja Ühendkuningriigis. nüüd siin on mitmeid sätteid hea usu kohta. me oleme teinud siin ka omapoolsed soovitused, üks nendest oleks see, et selle kohustuse rikkumise puhul mingisuguseid õiguskaitsevahendeid ei oleks nii et nii palju ma siis äh, saan öelda mm, kümne minutiga, ma olen võtnud need kümme aspekti äh, selleks, et näidata, et me oleme võtnud siin konstruktiivse lähenemise, selleks, et olla abiks nõukogule, komisjonile ja parlamendile äh, vähemasti tehniliste küsimuste osas. me oleme töötanud välja ka alternatiivsed ettepanekud, sellepärast et meile tundus, et me ei saa tegelikult tulla välja välja ettepanekutega, ilma et me teaks, kuidas see dokument lõppkokkuvõttes äh, sõnastatakse nii et võib-olla tegelikult ei olegi tegemist mitte alternatiivse ettepanekuga, vaid pigem äh, sellise järele kontrollimisega, et kas see, mille me välja oleme käinud, ka praktikas tegelikult töötaks. nii et me loodame, et parlamendisaadikud ja komisjon ja teised ka seda tähelepanelikult uurivad, aga meie usume vähemasti, et meie kriitika on igati konstruktiivne. suur aitäh, Sir John ja järgmiseks kõnelejaks on, peaks olema professor Verika Trstentšak, kes on Euroopa Kohtu, kohtujurist, aga paraku on tal mitmeid kiireloomulisi kohtumisi, mistõttu ta Luksemburgist lahkuda ei ole saanud ja seega läheme eh, järgmise kahe eh, kõneleja juurde, kes räägivad eh, Euroopa ühisest müügiõigusest ja Rooma ühest. ma paluksin, et rahvusparlamentide liikmed ning samuti Euroopa Parlamendi saadikud, et kui te soovite sõna võtta, siis palun täitke vastav paberi, paber ka ära, selleks et me teaksime, kui palju inimesi siis sõna soovib ja nüüd on sõna Osnabrüki ülikoolis professor Hans Schulte-Nölkel. suur aitäh, härra esimees ja suur aitäh ka kutse eest, minu eesmärgiks on rääkida siis tarbijakaitsest Euroopa ühise müügiõiguse, õiguse all. ja nagu Sir Thomas ka just ütles, lõppkokkuvõttes peab see konkureerima olemasoleva süsteemiga. mina toon alati näiteks internetipoe, kus pakutakse kaupu üle terve Euroopa Liidu. nüüd, kui esitada küsimus, et milline õigus kohaldub sellistele tehingutele, siis võib-olla see tarbija, kaupleja, riigi õigus või ka nende kombinatsioon või ka mingisugune muu, nii et neli varianti tegemist on justkui loteriiga, loomulikult selle taga peitub ka süsteem, aga lõppkokkuvõttes on see ikkagi selline juhuslik asi, et kes mida eh, täpselt kohaldab. nii et kas siis kohaldatakse seda õigust, eh, millises riigis viibib tarbija või mõne muu riigi õigust. nüüd eh, ilms-, kõige enamasti siis tekib kahe riigi õiguse kombinatsioon nii et kaupleja või tarbija võib valida, kaupleja võib valida oma riigi õiguse, aga tarbijal on võimalik äh, omakorda jälle viidata nend-, sellistele sätetele oma riigi õiguses, mis on tema suhtes soodsamad, nii et kerge see nüüd küll kellelegi ei ole. kui ettevõtja tahab äh, nii-öelda Euroopasse minna, siis äh, siis on tal praeguse süsteemi alusel kaks varianti selleks, kõigepealt siis detsentraliseeritud variant, ehk siis avada filiaale igal pool üle terve Euroopa ja sel juhul rakendub alati tarbijariigi e, õigus, loomulikult kaasnevad sellega ka kulud ja teiselt poolt siis teine strateegia, mille all on kaks alavarianti, esiteks siis mingisugust õigust ei valita, nii et tarbija riigi õigus kohaldub alati, välja arvatud väga spetsiifilised erandid, või siis kui kaupleja soovib, et just nimelt tema riigi õigus kohalduks, siis tekib kahe liikmesriigi õigustest kombinatsioon, õigusest kombinatsioon ja nüüd siis Euroopa ühine müügiõigus põhimõtteliselt pakuks kolmanda variandi nende kahe eelneva variandi kõrvale. tegemist oleks ka tsentraliseeritud variandiga. aga kauplejal oleks võimalik äh, muuta kohaldatavaks siis nii-öelda need oma äh, Äh, liikmesriigi õigus kui ka Euroopa Liidu ühine müügiõigus, nii et äh, see loomulikult kujutab endast väga suurt eelist. seeläbi siis kaupleja teab, mis kohaldub, kas kohaldub Euroopa Liidu ühine müügiõigus või kui müügi, Euroopa ühine müügiõigus seda ei kata, siis äh, kohalduvad need spetsiifilised sätted kaupleja kohta, mis nii ehk naa jäävad sellest äh, ühtsest süsteemi kohaldamisalast väljapoole. nüüd äh, praegune süsteem ja tulevane süsteem. nüüd tarbija saab valida, et tema riigi õigus kohaldub või vähemasti saab ta kasutada neid sätteid, mis on tema suhtes äh, soodsamad, pakuvad suurema kaitse nii et tarbijad ei jää ilma mitte selle riigi õiguse kaitsest, kus nad elavad, aga kui äh, tarbijad pöörduvad kauplejate poole väga aktiivselt, äh, piiriüleselt, siis kohalduks vaid kauplejariigi õigus. mõningad tarbijad aga äh, kui nad usuvad, et nende enda riigi kaitsetase ei ole küllaltki suur või kui nad siis äh, lähevad kuskile mujale poodlema, siis nad äh, tegelikult teevad seda muude põhjuste kõrval ka sellepärast, et lihtsalt tarbijakaitse on seal suurem või parem. nii et lõppkokkuvõttes tarbija jaoks on äh, Äh, ikkagi üsna ettearvamatu see, et milline õigus siis täpselt kohalduma hakkab. nüüd, kui vaadata asja kaupleja vaatenurgast, siis põhimõtteliselt äh, kehtib sama, mis tarbijate puhul. nüüd äh, need kauplejad, kes tegelevad selliste riikidega, kus tarbija, kui nad tarnivad tooteid sellesse riiki, kus tarbijakaitse on väiksem kui kaupleja liikmesriigis, siis ta ei pea pakkuma neid paremaid sätteid tarbijatele aga lõppkokkuvõttes peavad kauplejad hakkama saama terve rea erinevate tarbijakaitsereeglitega, mis tulenevad siseriiklikust õigusest ja on väga tõenäoline, et siseturule kujuneb see problemaatiliseks. nüüd Euroopa Liidu ühise müügiõiguse all, eeldades, et seda muudetakse paremaks, nagu Sir Thomas ka juba ütles, siis vähemasti idee oleks selline, mida praeguses ettepanekus juba näha on. nii, ehk siis, et tarbijatel oleks tarbijakaitse kõrgel tasemel tasa, tagatud igal puhul, igal juhul, nii et ei oleks siin tegemist mingisuguse juhuslikkuse elemendiga. nii et Euroopa Liit pakub ja teatud tarbijakaitsetaset ja see peaks olema ikkagi kõrgem kui see tase, mis on tagatud praeguse süsteemi all ja seega tarbijad, kes ei usalda omaenda liikmesriigi süsteemi, neile tagatakse suurem tarbijakaitse välismaal ja siis peaks olema vähemasti natukenegi selgem see, et millised reeglid siis kohalduvad, kas kaupleja liikmesriigi õigus või siis Euroopa Liidu ühine müügiõigus. on ka näiteid vastupidisest, palju neid ju, neid äh, küll ei ole, veel edasised kõnelejad sellest ka räägivad. aga loomulikult igasuguses seaduses on ju see, sees teatud ebakindluse aspekt vähemasti üleminekuperioodil. veel kord kauplejatest, nende jaoks peaks olukord äh, muutuma oluliselt paremaks, sest et neil on võimalik oma äri korraldada täpselt samamoodi kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, nad ei pea enam tegelema terve rea erinevate tarbijakaitsereeglitega liikmesriikides. nii et äh, see suurem tarbijakaitse tase siis põhimõtteliselt äh, kujutab endast ka öö, äh, uut marketingi argumenti aga kuna tarbijakaitse on üsna suur, siis peaks ikkagi väljendama üsna selgelt, sest et tegemist on justkui uue kanaliga, eriti nende kauplejate jaoks, kes nii ehk naa pakuvad väga suurt tarbijakaitset. nii et lõppkokkuvõttes kauplejad siis jäävad vabaks, kas nad, selles osas, kas nad tahavad jääda äh, praeguse süsteemi juurde ja siis tegelevad nende väga erinevate liikmesriikide erinevate tarbijakaitsereeglitega või siis valivad nad hoopiski ühise müügiõiguse selleks, et näidata, et nad on ikkagi konkurentsivõimelised, ka Euroopat pooldavad. tarbijakaitse tasemest iseenesest ma kuigi palju ei räägi vaid tahaksin öelda seda, et on üsna äh, piiramatus koguses võimalik saada tagasi raha, kui kaubad ei vasta sellele, millele peaksid vastama. ettepanekuid peab igal juhul muutma oluliselt paremaks selleks, et see oleks tõesti korralik ja operatiivne õigusakt, eriti just ähm, e-kaubanduse osas, mis on ju äh, siin väga oluline oma uurimustes olen toonud ka mitmeid näiteid just nimelt selle kohta ja üks nendest puudutab opt-in süsteemi, mis on täiesti ebafunktsionaalne ja tarbijale kahjulik ja olen rääkinud ka teistest tarbijaõiguse detailsematest aspektidest, nii et lõppkokkuvõttes need eesmärgid tuleb ju saavutada, kui seda tõepoolest ka tehakse siis võib see süsteem tõesti osutuda atraktiivseks. Euroopa Liidu ühine müügiõigus peaks pakkuma ka väga hea, nii-öelda väga hea tarbijakaitse garantiid ja kui ta seda teeks, siis seeläbi oleks Euroopa Liit nähtavam nii ettevõtjatele kui ka tarbijatele. suur aitäh teie tähelepanu eest! aitäh, lähme nüüd äh, professor Martin Peartuse juurde. suur tänu! selleks, et ühine müügiõigus oleks edukas, peab olema selge, kuidas see kuulub kokku Rooma üks määrusega. müügiõigus oleks või müügiõigust võib siis defineerida kas kui kahekümne kaheksandat režiimi või kui riiklikku õigusrežiimi teist režiimi. müügiõigus lubab ähm, Rooma üks äh, määrusel äh, vabalt äh, kohalduda ilma mingisuguste takistusteta. nii et ähm, me lähtume sellest, et müügiõiguse puhul on tegemist teise režiimiga. mõned autorid väidavad, et see takistab riikliku õiguse rakendamist ja teised esitavad küsimusi selle kohta, kuidas riiklik õigus läheb kokku müügiõigusega. ja ähm, need mõtisklused tõestavad, et müügiõigus on hübriidne. me peame siin vahet tegema sisu ja konteineri vahel. konteiner ehk määrus on Euroopa äh, tasandi õigusakt. see tähendab, et äh, seda tõlgendatakse Euroopa tasandil Euroopa Kohtu poolt, kuid sisu ehk müügisüsteem on sekundaarne riikliku õigussüsteemi režiim ja äh, peab tagama, et see ei taga tarbijatele väiksemat kaitset kui Euroopa režiim mis äh, puutub äh, Rooma üks määruse kohaldamist, siis kuivõrd komisjon järeldas, et tegemist on sekundaarse režiimiga, siis äh, Rooma üks määrus kohaldub siin normaalselt. kui me valime müügiõiguse, siis me, meil on siin valik liikmesriigi siseriikliku õiguse tasandil. teiseks on meil võimalus valida selle raames ühine müügiõigus. kui me valime eh, meil on võimalus valida ka müügiõigus ilma teatud siseriiklikku õiglust valimata. kuid kui on selge soov eh, valida teatud liikmesriigi õigus, siis on seda võimalik teha müügiõiguse puhul ei ole erinevust eh, liikmesriikide õiguste vahel, sest Rooma üks määruse artikkel kuus sest äh, siin ei toimu mingisugust äh, tühistatavate äh, sätete neutraliseerimist, kuid kahjuks nii oluline punkt on välja toodud põhjenduspunktides või ainult selgitavas noodis. minu meelest oleks parem, kui see oleks sisse viidud määruse artiklisse. nii et äh, näiteks me saaksime selle sisestada artiklisse üksteist me võime siia lisada need sõnad, mis on tekstis punaselt välja toodud, selleks et tekst oleks selgem. ainus kohustuslik säte siin on need esimese režiimi sätted, mis langevad sekundaarse režiimi kohaldamise alasse, kuid siin on probleemselt siin see neutraliseerimine äh, on seotud kahtluse alla äh, põhjenduspunktis kakskümmend seitse, kus on välja toodud äh, teatud äh, väljajätmine müügiõiguse kohaldamisalast. see tekst on liiga lai ja siin on võimalik äh, teatud sätteid äh, tühistada, näiteks Prantsuse õiguses on kõik see, mis on äh, kohustuslike sätetega vastuolus, seda peetakse illegaalseks. nii et on risk, et see võib jääda müügiõiguse kohaldamisalast välja ja kuigi osapooled on valinud selle müügiõiguse, siis see lükatakse kõrvale nii et me peame siin selle võimaluse kindlasti äh, kitsendama, et äh, sellist efekti ei tekiks. see mehhanism tuleb heaks kiita äh, sellest hetkest peale, kui tarbijat kaitseb sekundaarne režiim, see on väga kõrge kaitsetase. Te võite briifingudokumendist näha tabelitest, mis võrdlevad müügiõigust ja riiklikke õigussüsteeme, et eh, müügiõigus on tihtipeale isegi kõrgema kaitsetasemega kui riiklikud õigussüsteemid. aitäh! Eh, vabandust, ma ei öelnud, et te olite eh, Pariis ühe, Pariisi esimesest ülikoolist nüüd meil on sõnavõtt äh, teemal äh, äh, kõrvalmeetmed ja meil on siin Euroopa Komisjoni esindaja professor Dick Staudenmaier. suur tänu. kui komisjon tegi ettepaneku võtta vastu ühine Euroopa müügiõigus, siis saatsime välja ka teatise, mis äh, sisaldas peale selgitusi ja eesmärke ka teatud kõrvalmeetmeid. Nende kõrvalmeetmete eesmärk oli teha ettepanek veelgi kasutatavamaks ja äh, praktiliselt kasutatavamaks. kõigepealt meie päevakorras on selgelt välja toodud ka Euroopa mudellepingu terminid. siin on tegemist Euroopa Parlamendi algatusega ja ka proua Diana Wallise algatusega ning see viidi sisse ka Euroopa Parlamendi resolutsiooni, mis on müügiõiguse eesmärk, seda on siin mitu korda mainitud. müügiõiguse idee on, et teie ärimehena saate me müüa oma kaupu kõikides kahekümne seitsmes Euroopa liikmesriigis ühe õiguse alusel, ühe äh, IT-platvormi alusel selle kõrvalmeetme eesmärk on lisada teatud mm, terminid, mudelterminid, mis ideaalolukorras vajaksid ainult teatud detailide lisamist, nimesid, kaupade detaile ja võimaluse korral ka kohale toimetamise kuupäeva ja aega ja, ja toode ongi müüdud. nii et põhimõtteliselt selle mudellepingu eesmärgiks on viia lihtsalt sisse teatud detailid, teatud reeglid. ma toon teile siin konkreetse näite äriettevõtete vahelises lepingus on kohustus kontrollida, kas ega kaubad ei ole defektsed ning äh, anda kummalegi osapoolele võimalikult palju paindlikuks ja jätta teatud lühike periood, mille jooksul see kaupade kontrollimine toimub, mis ei ületa neljateistkümmet päeva tegemist on äh, teatud viimase võimalusega tagada teatud õiguskindlus Euroopa mudelleping lubaks osapooltel täpselt defineerida, kui lühike see periood täpselt on ja näiteks äh, jääda ainult kahe, kolme, nelja päeva piiresse sõltuvalt äh, vastavalt sektori vajadustele või toote iseloomule. siin on siis vajadus kohaldada teatud olemasolevaid reegleid äh, vastavalt lepingu spetsiifikale komisjon ei kavatse selliseid äh, mudellepinguid koostama hakata, me teeme seda koostöös äh, sidusrühmadega, sest nemad tunnevad neid sektoreid, kus nad töötavad ja see lihtsustab meie jaoks äh, seda tööd. see on esimene meede. teist meedet on siin ka juba mainitud, see on neljateistkümnenda artikli ettepanek luua teatud andmebaas, mille järgi kõik liikmesriigid saadavad sellesse andmebaasi siis oma kohtuotsuste lahendid ja mis kohalduksid siis kõikjal ühtselt Äh, nii et need äh, kohalduksid siis äh, ühtemoodi nii Turgus kui ka Naapolis. näiteks esimese astme kohus ütleb Turgus, ma tahaksin näha selle kohtujuhtum, kohtujuhtumi puhul, kas mõni teine minu kolleeg teises liikmesriigis on sellega juba tegelenud ja tänu sellele andmebaasile, kus on kohtulahendid olemas, on neil ligipääs nendele internetis äh, ja nad saavad ka äh, astuda kontakti kolleegiga Napolis ja näha, et äh, ahah, see minu kolleeg Napolis äh, tegi niimoodi, mina teen samamoodi, sest see kohtulahend on loogiline idee on siin luua de facto lähendamine kõikide liikmesriikide kohtute vahel selle ühtselt kohandatava, kohaldatava müügiõiguse puhul. see andmebaas ei ole kättesaadav mitte ainult riiklikele kohtutele, vaid kõikidele osapooltele ja ka avalikkusele, nii et kõik need, kes rakendavad seda müügiõigust, omavad äh, ligipääsu äh, kohtupraktikale, kohtulahenditele, mida äh, riiklikud kohtud on rakendanud. see oli teine meede. kolmas meede, mida tahtsin mainida, on ka siin juba jutuks olnud, ehk siis võimalus lisada kommentaare. meil on olemas oma ekspertrühm, kes on läbi viinud teostatavusuuringu selle ettepaneku puhul ja siin on idee, lähitulevikus aidata äh, seadusandjat ja samas ka aitada selle äh, õiguse kasutajaid, neid, kes äh, neid müügiõiguse sätteid rakendavad, nii et meil on siin artikli kaupa selgitus mida seadusandja sellega mõtles, miks selline säte on sellesse õigusakti kaasatud ja me anname siin ka teatud äh, illustratsiooni selle kohta, kuidas need sätted töötavad, nii et kui lepingu osapooled omavad seda õigust, siis on neil ka mingisugune, ähm, kui neil on see õigus silma ees, siis neil on ka teatud selgitus selle kohta, et see õigus oleks äh, praktikasse rakendatav. Need olid siis need meetmed, mis ma välja tõin, kolm meedet ja neljas meede oli ettepanek luua alternatiivne vaidluste lahendamise meede. Need kaks ettepanekut tehti pärast müügiõiguse ettepaneku tegemist siin tegeletakse probleemidega, mis on osapoolte poolt välja toodud, ehk siis eh, kuidas lahendada probleeme piiriüleselt. Eh, nõukogu ja parlament on siin tänuväärselt väga kiirelt tegutsenud ja kaks ettepanekut on tehtud, sest eh, seda nähti prioriteetsena ja üks nendest aktidest on juba rakendunud. ja kui tegemist on Äh, piiriülese vaidlusega, siis selle asemel, et minna äh, kohtusse, siis on vastavad need EDR, ODR mehhanismid, mis muudavad vaidluste lahendamise piiriüleselt veelgi lihtsamaks ja viimane meede äh, on toetada väljaõpet, sest üks koraportööridest oli ka selle idee taga keskenduda rohkem juristide väljaõppele ja ka VKE-de või tarbijate nõustajate väljaõppele. selle tulemusel võiks Euroopa ühine müügiõigus olla üheks teemaks, kus väljaõpe toimub selleks, et et juristid teaksid, kuidas nõu anda sellel teemal. kõik need kõrvalmeetmed, daamid ja härrad, on meil nüüd olemas. ja seega ei ole meil mitte ainult ühine õigus, mille alusel saab eksportida oma tooteid, kuid tegemist on ka õigusega, mida on väga lihtne praktikasse rakendada. aitäh! suur tänu tõepoolest, äh, härra professor Stadmeier, äh, väga huvitavad äh, ja mõtteainet pakkuvad ettekanded olid. tahaksin öelda kõigepealt, et Euroopa Kohtu kohtunik ja professor on jätnud oma ettekande teksti meile, olgugi et ta ei saanud täna siin esineda ja läheme edasi nüüd komisjoni liikmete ja ka rahvusparlamentide esindajate äh, kõnevooruga, kus kõigil on võimalik esitada küsimusi ning äh, kommenteerida neid teemasid. olen ainult saanud teada ühest sõnasoovijast. ja praegustel tingimustel oleks ehk ka hea, et kui te ei ole ennem ennast registreerinud, aga tahaksite lihtsalt märku anda, siis saate ka küsimuse esitada üks äh, kõneleja on sõna soovinud äh, ja Ühendkuningriigi äh, alamkojast on ta. härra esimees, olles kuulnud selliseid väga põnevaid ettekandeid, on ehk mitte tervitatav uudis teie jaoks see, et rahvusparlamentide suunel on vähe entusiasmi ja vähemalt äh, Briti valitsuse konsultatsiooniprotsessis äh, saime me tulemuse, mis oli üsna negatiivne. isegi nendelt osapooltelt, kellelt oleks eeldanud, et nad kiidavad äh, selle ühtse müügiõiguse idee heaks eesmärk loomulikult on ühisturu ärakasutamine ning piiriülest kauplemist just VKE-de puhul tõhustada. see on meie jagatud eesmärk, loomulikult piiriülesele kaubavahetusele on väga suuri tõkkeid, mitte ainult müügiõiguse valdkonnas, vaid ka maksustamise valdkonnas ja nii edasi. nii et igal juhul tasub mõelda, kas ühtne Euroopa alternatiiv öö, äh, oleks müügiõiguse alal miski, mis toimiks, aga konsultatsiooniringi vastuseid lugedes äh, olin ma üllatunud, sellepärast et tarbijate esindajad, erinevad äh, õiguskaitseorganid ja äh, Tarbijakaitseametid nägid ühtset müügiõigust kui väga kulukat protsessi, mida ilmselt väga paljud ei kasutaks. loomulikult mitte tarbija poole pealt ei oleks see kasutusleige, vaid just ettevõtete poolt, nii et igal juhul tahaksin selle väikese hoiatusmärgi siin õhku visata, ma ei tahtnud liigselt teie aega siin kulutada, aga ma tahtsin lihtsalt öelda, et, et ettevaatlikult tuleb sellesse suhtuda ja Ühendkuningriigi valitsus ei ütle ilmselt väga tihti välja seda, et just liikmesriigi äh, õiguste harmoniseerimine oleks siin ilmselt parem kui eriinstrumendi sissetoomine. suur tänu. kes sooviks veel sõna? ja ühtlasi, kui sõna soovite, siis palun kõigepealt öelge äh, oma nimi ja keda te esindate ning milliselt äh, maalt te tulete, sellepärast et ma nii kaugele ei näe neid silte lugeda. I can't see anybody I think we have äh, moderaator ütleb, et ta ei näe sõnasoovijaid, tundub, et ettekannete infotulv on lihtsalt olnud täiesti ülevoolav härra Leene. me võiksime edasi minna nüüd teise paneeliga ning kuulata ära teise paneeli eksperdid pärast seda, aga saaksime siis arutleda jälle äh, otsast peale, sellepärast et ilmselt teine paneel annaks äh, võimaluse laiapõhjalisemaks aruteluks kui see, mida oleme praegu kuulnud härra esimees, teie olete ju käesoleva komisjoni esimees ja äh, idee on väga-väga hea kuna eh, keegi eh, arutelus osaleda praegu ei taha, siis eh, ma ei hakka ka siin eelkõnelejate pikki arutelusid kokku võtma, selle asemel aga annaksin kohe Saksamaa riigipäeva Euroopa õiguse alamkomisjoni esimeest, professor Patrick Sandsbergi siia, kes saab modereerida siis teist paneeli osa. suur tänu veel kord ning suur tänu, et kutsusite mind käesolevale koosolekule Äh, hindan seda, äh, seda võimalust väga. Äh, suur tänu, tahaksin omalt poolt tänada teid moderaatori rolli eest esimeses paneelis, ütleb härra Leene ning härra Sensburg võtab järgmise paneeli modereerimise üle sehr geehrter Herr Vorsitzender, austatud härra esimees äh,, tahaksin äh, teid südamest tänada selle eest, et äh, te andsite nii kiiresti võimaluse ka teisele paneelile. ma arvan, et äh, need kõnelejad ehk pisut ootavad veel, on, on kahtleval seisukohal, konsensust praegu on vähe, aga vaatepunktide ja äh, Eh, arvamuste vahetus on oluline, ilmselt teises paneelis tuleb eh, see veelgi olulisemalt välja, sellepärast et eh, teine paneel käsitleb nii vaatepunkte õiguslikust aspektist kui ka praktilisest kasutusaspektist ja see, et mina olen siin moderaatoriks palutud, ei tähenda mitte see, et Saksa riigipäev oleks äh, subsidiaarsuse põhimõttega vastuolus. meil on hea meel, et juurikomisjon ning äh, ka äh, komisjon on kutsunud kokku tänase koosoleku ja väga hea, et me oleme edasi minemas selle teemaga ning tervitan ja tunnustan siin puhul ka juurikomisjoni selle eest, et arvamuste vaheldus ja koordinatsioonitegevused rahvusparlamentidega on olnud võimalikud. kõigepealt saab sõna Oxfordi ülikoolis professor Stefan Vogenauer ning annan talle siinkohal kohe sõna. Mr Chairman uh,, ladies and gentlemen, thank you. härra esimees, daamid ja härrad, kõigepealt tahaksin tänada teid väga kutse eest. räägin siinkohal mm, ühise Euroopa müügiõiguse määruse eelnõust Need tõlked, mis teile on välja antud, ei viita, kui raske tegelikult õigustõlke tegemine on. tegemist on siis tõesti määruse teksti eelnõuga. teeksin kokkuvõtte oma äh, tööst äh, sellega, et äh, ja, ja selles osas ilmselt kordan üle ka neid põhimõtteid, mida härra John juba käsitles. me teame kõigepealt, et tegemist on Euroopa müügiõiguse määrusega vabatahtliku instrumendiga, nii et erinevalt lepinguõigusest liikmesriigi tasandil on vaja tõepoolest, et vabatahtlikke liitujaid selle süsteemiga oleks ja see ei ole liikmesriikide lepinguõiguse kohustuslik osa see tähendab seda, et äh, määruse teksti kvaliteet on just see, mis enda poole kasutajaid tõmbab äh, kui see tekst ei ole niivõrd hea ja atraktiivne kasutajate jaoks ehk ei ole parem kui tänased mudelid, siis äh, osapooled vabatahtlikult sellega ei liitu. me ju teame valikute osas, mis praktikasse töötavad, tavapäraselt ei ole mitte Äh, instrumendi kvaliteet, vaid osapoolte tun-, mm, see, et osapooled tunnevad ennast kindlalt äh, teatud instrumendi osas. nii et igal juhul äh, see võib ehmatada endast eemale osapooli, kui see tekst ja määrus tundub üleüldiselt ähm, võõram Äh, siseriiklikust instrumendist, nii et äh, sellisel juhul ta atraktiivseks äh, kasutajatele ei muutu. komisjon ning teised osapooled on olnud ka teadlikud sellest ja nad on rääkinud mitmel korral kasutajasõbralikust eelnõust ja tekstist mida see tähendab? see tähendab komisjoni poolt vähemalt selget konkreetset keelt ning instrumenti, millest saaksid aru ettevõtted ja kasutajad, ilma et nad õigusnõu eraldi palkaksid. puudujääkidest ja ettepanekutest räägiksin ma ka seetõttu ei hakka ma siin kiitma täpselt, mida on juba tehtud, vaid räägin konstruktiivselt ja kriitiliselt poliitikaalased ettepanekud selle ettepaneku puhul on äh, konkreetsed ja korralikud, vähemalt see on eeldus. mina isiklikult seda ei toeta, aga sellest eeldusest ma lähtun. Äh, ma äh, muidugi hindan neid spetsialiste, kes on selle valdkonnaga kõik tegelenud, mina ikkagi arvan, et siin puudusi on palju, aga need teie hulgast, kes armastavat Hollywoodi filme, äh, tahan ma öelda, et oma ettepaneku olen jaganud äh, heaks, halvaks ja koledaks. hea osas äh, kõigepealt tahaksin ma öelda, et üleüldiselt arusaadavas keeles on kirjutatud see ettepanek. see ei ole liiga üldsõnaline ja ei ole liiga detailne, nii et detailsustase on täiesti hea. see igal juhul äh, pakub välja hea eh, kompromissi traditsioonilise eh, eelnõude sõnastuse vahel, mis tavapäraselt Euroopas kasutusel on, eh, ilmselt Ühendkuningriik ja, mm, ja Mandri-Euroopa on siin küll eri seisukohtadel, aga hea on öelda, et palju on siin tõlgendamiseks ja kohaldamiseks ruumi ka tuleviku tarvis mis äh, puudutab seda halba osa, siis ma ütleksin, et äh, siin on struktuurseid probleeme, mis on tekkinud poliitiliste otsuste tagasi, äh, tagajärjel ja seda, see ei ole seotud selle instrumendi sisuga, vaid pigem sõnastusega. kõige olulisem on Äh, ilmselt äh, teatud äh, uduste terminite kasutamine, hea tahe üks nendest, artikkel kolm kutsub üles osapooltel tegutsema, tsiteerin, sellises ulatuses, mida võiks oodata või eeldada. tsitaadi lõpp. see on väga mm, udune sõnastus minu arust ja selle tulemus on see, et osapooled vähemalt algselt, enne kui meil on olemas Äh, piisavalt palju kohtupraktikat, äh, äh, nii et kohtunikud Napolis ja Tartus saaksid sellest ühteviisi aru, siis osapooled ilmselt ei saa aru päris täpselt, millega tegu. ja see on seotud ka minu eelneva märkusega, et kui me tahame palju paindlikkust, siis õiguslik konkreetsus ja selgus kaob ära võib-olla äh, siseriiklikus õigusandluses on see vastuvõetav, aga mitmekeelses, mitmerahvuslikus äh, äh, Euroopa seadus, õiguse kontekstis on see muidugi olulisem ja keerukam. ebaselgus muidugi tähendab seda ka, et osapooled on tõrksamad selle süsteemiga liituma ja see kutsub üles tegelikult kohtuvaidlusi pigem mitte ei tekita sellist ennetavat äh, lepinguõigust, äh, et vältida vaidluste lahendusi. Äh, veel üks probleem, mis tekib keelelisest udususest, hoolimata nendest täiendavatest meetmetest, mida me oleme täna rääkinud, on see, et see julgustab tõepoolest erinevaid kohtupraktikaid erinevates liikmesriikides Äh, õigusterminoloogia kasutamine on minu teine etteheide. komisjon, nagu öeldud, on pakkunud välja kasutajasõbraliku instrumendi, mida ilma juristide nõuandeta äh, aru võiks ka saada. Äh, see on muidugi väga õilis eesmärk, sellepärast et me kõik tahaksime maailma, kus ei oleks juriste, aga samas, kui me vaatame sellist terminoloogiat nagu äh, mittetoimimine, non-performance ja nii edasi, siis äh, mina kardan, et äh, VKE-d äh, vähemalt Diana Wallise näiteks valimisringkonnas ei arva, et see on väga lihtne keel ja lihtne aru saada. nii et keerukusi on ja me peaksime ausalt ka nendest rääkima. veel üks aspekt, mis on ka minu arust vältimatu veidi, on see, et õiguslik terminoloogia on tavapäraselt seotud liikmesriikide kasutajatega ja rahvusvaheliste instrumentide kokkupanemine on alati eh, sellise püüuga, et eh, need oleksid süsteemi neutraalselt sõnastatud. aga äh, saksa keeles ja inglise keeles on tähendused vastavate maade juristide jaoks väga erinevad nii et kui liikmesriikide terminoloogiast juba laenata äh, termineid, siis äh, ei ole Euroopa Liidu ülest ühtset tähendust mitte väga lihtne leida. Äh, need koledad aspektid, millest ma rääkisin, need ei ole kindlasti eelnõu sõnastamise konkreetsed näited, need on apsud, mis on tekkinud ilmselt kiirustades. Mm, ja, ja lõplik eesnõu on kiirustades tehtud. me leiame, et siin on erinevate sätete vahel ebakõlad, erinevate instrumentide vahel on ebakõlad ning ka erinevates keelte versioonides on siin ebakõlad. samuti on äh, tekst väga keerukas ja see kindlasti ei aita kaasa kasutajasõbralikkuse osas. edasi, äh, kuidas edasi minna? Äh, esiteks, kõigepealt tuleb need halvad osad nii palju parendada kui võimalik kasutada konkreetsemat, täpsemat keelt, kasutada õigusterminoloogiat, mille jaoks oleks kindel fookus. kas me räägime ettevõtjatega või me räägime äh, juristidega, igal juhul tuleb leida see õige keel ja järjekindlalt seda keelt kasutada. Äh, see peaks olema eelnõu teksti äh, kokkupanemisel ka üks põhiline mm, eesmärk. et koledad asjad välja visata, Äh, tuleb äh, need defektsed äh, kohad parandada. tuleb ebakõlad eemaldada, tuleb tõlked üle vaadata, aga see tähendab eelkõige, et selle kõige jaoks on vaja aega. ma oleksin selle vastu, mida täna on kaks korda öeldud, et kui me tahame keerukused sellest tekstist välja saada, siis kõige hullem, mida me saaksime teha, on see, et meil oleks äh, mitteametlikude kommentaaride võimalus, sest see tekitab keerukust veelgi juurde. kui me vaatame neid instrumente, kus äh, juba see kommenteerimine on võimalik, äh, näiteks rahvusvaheliste mm, kaubanduslepingute valdkond, siis need kommentaarid tekitavad veelgi rohkem ebakõla, tekitavad vaidlusi, nii et Eh, sellist eh, kommentaariumi olemasolu mm, ei ole minu arust eh, soo-, soovitav. kokkuvõttes tahaksin öelda, et praegu on väga oluline, et tehtaks kõigepealt poliitilised otsused ning siis vaadatakse konkreetselt ettepaneku tekst üle. ja selleks, et seda teha, ja ma tean, et poliitikutele ei meeldi seda kuulda üldse, on see, et on vaja analüüsiks aeda, aega, on vaja aega jätta selleks, et tekst üle vaadata sellepärast et instrument on liiga oluline selleks, et äh, tema mm, äh, kvaliteet oleks madalam kui see, mis meil vaja. aitäh! austatud äh, härra professor, Te olete kajastanud osaliselt neid mõtteid, mida liikmesriikide parlamentidel juba on olnud võimalus arutada, see on meie hinge peal olnud ning loomulikult meie eesmärk on saavutada ühtne Euroopa müügiõigus läbi selle instrumendi. Hanne Melin on meie järgnev kõneleja, kes tuleb väga meie jaoks tuttavast firmast eBay. tegemist on firmaga, kes sellel turul väga aktiivselt ja edukalt tegutseb. kui me nüüd vaatame majandusosaliste enda poolt, siis kas teil on vaja äh, mingisugust äh, uut raamistikku selleks, et veel edukam olla, kui eBay praegu on olnud, äh, või on lihtsalt minu ees ähm, Mirage, te ei olegi nii edukad ja vajate meie abi. nii et selgitage palun, mikspärast üks nii äh, hea ettevõte ja edukas ettevõte, mis ilma Euroopa müügiõigusetagi on olnud väga edukas, ikkagi selle järele januneb Thank you um.... suur tänu. ma ei räägi tegelikult praegu niivõrd eBay äh, positsioonist, äh, vaid äh, VKE-dest, mis kasutavad eBay-d platvormina, et oma tegevust ellu viia ja alustada. ma tahan rääkida siin kaubavahetuse tagajana, ükskõik, kas me räägime traditsiooniliselt või e-kaubavahetusest, sest kõik need valdkonnad on omavahel äh, aina rohkem seotud. Äh, mõne kuu või aasta pärast ei räägi me üldse M-müügi e, e-müügi või lihtsalt müügi äh, asjadest, me räägime lihtsalt kaubavahetusest. kasvuküsimused, jah piiriüleselt ei ole mitte kunagi olnud varem nii lihtne müüa ja osta sada kakskümmend seitse protsenti on Euroopa Liidu sisene äh, kaubavahetus e-base kasvanud perioodil kaks tuhat neli kuni kaks tuhat kümme perioodil äh, ja seda on rohkem äh, kui tavalise kaubanduse osas e-Bay'd kasutavad tõepoolest väga suured ja ka väga väikesed ettevõtted et keskmiselt müüvad sellised ettevõtted meie platvormil viide kuude Euroopa Liidu liiki, riiki. mis võimaldab neil siis nii edukalt tegutseda? internetivõimalused, nutitelefonid, mobiilrakendused ja tehnoloogiavahendid toetavad kommunikatsiooni, suurendavad informatsiooni läbipaistvust ning võimaldavad ka osapooltel üksteise usaldusväärsust tundma õppida ja kinnitada. piirilaste kaubavahetuse mahud jäävad väikeseks. meie ennustused ütlevad kakskümmend protsenti. komisjoni hinnang äh, näitab äh, piiriülese ostlemise kasvu kaks tuhat kaheksa, üheksa aastal. Äh, nad nimetasid kaheksasada, kaheksa koma kaheksa protsenti ja kahe tuhande üheteistkümnendal aastal vastavalt see kasv üheksa koma kuus protsenti. Äh, miks see siis nii on? Äh, ajal, mil on lihtsam kui kunagi vahem äh, üle piiriüleselt suhelda, näeme me tegelikult, et kaubavahetuse faktid ei ole mitte kunagi olnud nii nähtavad kui täna erinevad äh, asjad, käibemaks, äh, õiguslikud kohustused, äh, tarnimine ja muud tõkked. kui me räägime ostlejatega, kes kasutavad eBay platvormi, kuuleme tihti, et ühtne Euroopa müügiõigus teeks nende elu palju lihtsamaks. ma ei hakka siin äh, Äh, mitte praegu teesklema, et äh, ühtne Euroopa müügiõigus oleks mingi imevits, komisjon räägib siin äh, täiendavatest meetmetest, Diana Wallis nimetas paketti, minu jaoks oleks Euroopa müügiõigus õiguslik platvorm, mis võimaldaks arendada välja praktilised lahendused ühisturu äh, toimimise parendamiseks nii ettevõtetele kui tarbijatele. ja ma arvan, et äh, Äh, siin igal juhul äh, on taevas piiriks. mina arvan, et äh, informatsiooni näitamiseks vastavad näidised ja juhised, kuidas kasutada mo-, mm, mobiiläppe ja Euroopa Liidu äh, Äh, äpp, mis reisijate õigustega tegeleb, on minu arust väga hea näide, kuidas neid häid praktikaid jagada. selleks, et tagada, et Euroopa Liidu müügiõigustest saaks uudne instrument, on meil vaja praktilisi lahendusi ning meil on vaja mõelda äh, õigussätetest, mis oleksid paindlikud ja seotud praktiliste lahenduste ja rakendustega. ning neid tuleks välja arendada äh, koostöös era- ja avaliku sektoriga nii et Euroopa Liidu õigusandjate, ettevõtete, eh, tehnoloogia ja veebiekspertidega. neli valdkonda on minu arust need, mis on kõige tähtsamad selles valguses. ja kui me vaatame Euroopa Liidu müügiõiguse määruse üle, siis me peame sellele keskenduma ka esiteks, müügiõigus peaks eh, lubama pakkujal pakkuda teenuseid eh, ükskõik millises keeles, selle asemel et äh, nad peaksid lähtuma siseriiklikust äh, õigusest ja järgima keeleõiguse seadusi ja sätteid. Äh, nii et keel, erinevates keeltes pakkumine vastab ka tarbijate ootustele. komisjoni küsitluse järgi on veebis inimesed valmis kasutama ka teisi keeli kui oma emakeel me võiksime mõelda, kuidas Euroopa müügiõigus e, võiks e, kasutada e, tõlke, mälusid ja tõlkemehhanisme ning tehnoloogiat, mis olemas on, sest et siin keel võib takistuseks saada tõepoolest. täiendavaid meetmeid tuleks rakendada just selles osas, kuidas tarbijatega suheldakse müügiõiguses on väga palju kommunikatsioonisätteid ja need ei ühildu omavahel kui erinevaid kauba pakkumise võimalusi äh, ja lahendusi täna pakkuda, siis äh, peaks mõtlema selles valguses, kuidas see erinevate mm, tehnoloogia lahenduste äh, näol praktikas rakendub. müügiõigus sellega ei tegele. Müü-, siis mis puudutab maksmist, siis müüja peaks veebilehel äh, kõigepealt viitama, kuidas makse, maksetingimused on, siin peaks vähem lähtuma tarbijakaitse direktiivist ning Euroopa müügiõigus peaks kajastama ka tänaseid muutuvaid suhteid tarbijate ja ettevõtjate vahel, sellepärast et tarbijate mõjuvõim aina suureneb. rääkisin mobiil-internetiteenustest ja uutest sidevahenditest see tähendab seda, et äh, ostlejad saavad äh, väga mobiilselt äh, tellida, kaupa vaadata ja otsustada, kuhu tarnitakse kaup. see tähendab ka seda, et me peame mõtlema ümber selles osas, et me tagame, et tasakaalustavad tingimused on ka just müügiprotsessis. näiteks kohustus äh, teavitada müüja poolt, kui eh, toodet, eh, tootele järgi ei tulda. samuti tuleb teavitada müüjat eh, teatud perioodi jooksul, kui toode ei vasta nendele nõuetele, mis tarbijal sellele on. keel, maksevõimalused, kasutajapoolsed panused ning vaidluste lahendamine on see, mida ka äh, professor Voogenauer mainis. see on väga oluline, äh, sellepärast et äh, müüjate jaoks on oluline, kas ja kui kaugele vaidlused lähene, lähe, lähevad, kas see tee võib lõppeda kohtus. tahaksin tsiteerida Rootsi kaubandusministrit mis Stockholmis korraldatud konverentsil kuulsin. tegemist oli uute kauplejate konverentsiga ning minister ütles, et meie otsuse tegijad peame kasutama ära uusi tehnoloogiaid ning luu-, looma selliseid raamistikke, mis võimalusi inimestele pakuvad. ja minu arust Euroopa äh, ühtne müügiõigus, äh, selline platvorm peakski olema. see on siis äh, majanduse poole pealt kommentaar minu poolt. Frau Melin, Sie haben darauf ab-. suur aitäh, proua Melin. Te rääkisite tarbijakaitsereeglitest, ühtlasi ka käibemaksureeglitest ja kauba kättetoimetamise reeglitest ja nii edasi ja seda kõike tarbija vaatenurgast. nii et põhimõtteliselt tuleks siis kindlaks määrata raamistik tarbija jaoks, mille läbi oleks tal võimalik internetist kaupu osta, ilma et ta peaks selle kõige peale mõtlema, nii et ta saaks keskenduda äh, ainult tootele. sest et lõppkokkuvõttes räägime me siin ikkagi ju kauplemisest. nüüd tahaksin anda sõna meie järgmisele kõnelejale, kelleks on Francesco Sciadone ja kui ta sõna võtab, siis ma sooviksin, et ta räägiks sellest, et kas Euroopa ühine müügiõigus pakub sellist kindlat raamistikku, pakub seda kindlustunnet, kas tarbijatel on olukord selgem äh, kas tarbijatel on võimalik siis rohkem keskenduda toodetele? kas pakutakse tarbijatele suuremast kindlust või ei ole me seda veel teha suutnud, mida teie arvate? suur tänu, härra esimees, suur aitäh küsimuste eest. tahaksin teid tänada ka kutse eest. nagu varasematest sõnavõttudest juba selgeks sai, siis see teema on väga keeruline raskused on ilmselged siis, kui peab otsustama, milline on kohaldatav õigus igal konkreetsel juhul. oma ettekandes tahan keskenduda millelegi, mis juhtub ikka ja jälle. nimelt Euroopa Liidu ühise müügiõiguse näol on tegemist vabatahtliku süsteemiga nüüd, kui seda süsteemi lähemalt vaadata, siis esimene probleem, mis silma hakkab, on see, et see uus määrus kattub juba olemasolevate eh, määrustega. nii et eh, kui me räägime ettevõtjalt tarbijale eh, kaupade liikumisega, siis meil on ju olemas äh, direktiiv kaks tuhat üksteist murd kaheksakümmend kolm ja kui ettevõtjavahelisest rääk-, äh, tehingutest rääkida, siis äh, see kattub Viini konventsiooniga. nii et see on esimene raskus, mis kerkib meie kui juristide ette. me peame alati ju määrama kindlaks selle, millised reeglid kohalduvad sellel konkreetsel juhtumil eelkõige tahame me täna ju olla abiks nii komisjonile kui parlamendile selles töös ja selleks, et võimalikult väikseks teha see segane, hägune piirkond, mis siin määruses hetkel sees on nii et siis ettevõtjalt äh, tarbijale ja äh, sellealane kattumine. kui me vaatame kahe tuhande üheteistkümnenda aasta direktiivi ning ühtlasi ka ühist müügiõigust, siis on kattumine üsna oluline, nii et igasugune äh, tehing põhimõtteliselt, piiriüleselt siis igasugune ettevõtja ja tarbi vahe, tarbija vaheline tehing. nii et kohaldamisala siin kattub nii et enamik lepinguid, mis käiks siis ühise müügiõiguse alla tegelikult nii ehk naa, on juba kaetud ka direktiiviga ja need lepingud, mis käiksid müügiõiguse alla tegelikult oleks, neid oleks vähem kui need, mis käivad direktiivi alla, sest et siin on sellised erilised elemendid. määruses on sees ka mitmed sätted, mis direktiivis on juba olemas, näiteks infonõue äh,, taganemisõigus, kauglepingud ning ühtlasi kaua kättetoimetamine. The drafting activity that rethinking is said before focus the attention ühesõnaga meie soovime, et Euroopa institutsioonid muudaksid seda õiguslikku raamistikku täpsemaks, mis ei ole vajalik mitte ainult tarbijatele, vaid ka ettevõtetele. veel kattumistest. siin on äh, samu elemente, mis on siis sees nii Euroopa Liidu ühises müügiõiguses kui ka Viini konventsioonis rahvusvahelisi ostu-müügilepinguid reguleerib konventsioon ja nii see konventsioon kui ka müügiõiguse süsteem on vabatahtlikult, nii et põhimõtteliselt on võimalik mitte kohaldada seda kahte õigusakti. Viini konventsiooni puhul opt-out'i kasutamine on üsna laialdane mingeid täpseid arve ja tendentse ei ole siin võimalik küll välja tuua mitmetel eri põhjustel, sellepärast et üheksakümmend protsenti või ühesõnaga, konventsioon tegeleb äh, kaubanduslepingutega, üheksakümmend protsenti nendest käivad ka arbitraaži, seal on ka arbitraažiklausel juba sees. arvet-, arvestades siis Euroopa määruse ettepaneku ja konventsiooni sarnasust, siis oleks hea võib-olla neid enne võrrelda, kui määruse osas aruteluga lõpule jõudu, jõutakse. nüüd miks Viini konventsiooni otsustatakse tihtipeale mitte kohaldada, kui seda kaaluda, siis oleks võimalik vältida probleeme, mis tulevikus võivad tekkida Euroopa Liidu müügiõiguse opt-out idega nii et miks siis opt-out või siis tegelikult Euroopa süsteemi puhul hoopiski opt-in, mis, miks otsustatakse mitte Viini konventsiooni kohaldada? see on sellepärast, et probleemiks on see, et alati tuleb kasutada täpselt samasugust lepinguvormi ja ka teistest raskustest tulenevalt. üks probleeme konventsiooniga on see, tegelikult ei kata tervet lepingu elutsüklit äh, siin ei ole mingeid äh, sätteid näiteks infokohustuse kohta ega ka mm, õiglaste, sätete õigluse kohta. ja lõppkokkuvõttes viib see killustumiseni. nii et need lepingosad, mis ei käi konventsiooni alla, käivad siis kohalduva riigi õiguse alla. ja siis võib juhtuda, et üks ja sama leping, ühele ja sama lepingule kohalduvad mitmed eriõigusaktid ja loomulikult ega nii, ega ei tarbijad ega ka ettevõtjad sellist killustumist ei soovi. sest et sellega on seotud ka loomulikult ametialased riskid, nagu te arvatagi võite. nii et mida me sellest kõike siis õppida võime? nii et võib juhtuda, et süsteem killustub juhul, kui on võimalik vabatahtlikust, vabatahtlikus süsteemis mitte osaleda äh, see tähendab, et kui süsteem on vabatahtlik, siis selleks, et ta oleks edukas, peab ta olema väga kasutajasõbralik, nagu siin täna juba ka öeldi. nüüd praktilisest vaatenurgast, mis puudutab ähm, õigusakti mõju standardlepingutele. tihtipeale ettevõtted kasutavad standardlepinguid enamasti jäävad nemad sel juhul äh, Viini konventsiooni kohaldamisalast väljaspoole ja võib juhtuda, et nad jäävad ka mm, äh, määruse kohaldamisalast väljapoole. ettevõtted äh, ei taha maksta juristidele selleks, et oma lepingud ümber sõnastada ja et need viia siis vastavusse määrusega nüüd äh, selle ettepaneku juured on ju tegelikult tarbijakaitses enamasti üritatakse siis äh, taastada tasakaal nõrgema ja tugevama lepingu poole vahel. Äh, aga kõiki neid sätteid ei ole laiendatud näiteks ettevõtetevahelistele lepingutele. nüüd, millise valiku ees me seisame? kas me räägime siin lihtsustamisest või siis mitte selles määruses? kas selline õigu-, õiguslik struktuur on üleüldse kahe ettevõtte vaheliste tehingute puhul vajalik? mina näen siin kahte eri stsenaariumit. suure ja suure, suurettevõtte ja VKE vaheline leping või siis kahe VKE vahel. kui me nüüd kiirelt need kaks äh, stsenaariumi läbi vaatame, siis me näeme, et kui tegemist on suurettevõtte ja VKE-ga, siis on läbirääkimistes ju äh,, ei ole ju olukord tasakaalus et VKE-le võivad sellised sätted küll kasu tuua, kuid kas suurettevõte nõustub selliste sätete kohaldamisega, mis põhimõtteliselt panevad soodsamasse olukorda vastaspoole? nüüd teine stsenaarium. kahte VKE-d ei saa korraga pidada nõrgemaks pooleks. põhimõtteliselt siin lepingupoolte vahel, lepingud, pooled on võrdsed ja kui nüüd pakkuda suuremat kaitset ühele poolele, siis tegelikult seda ju tarvis ei ole. ja kokkuvõtteks määruse ettepanek langeb mõneti kokku direktiiviga, kattub direktiiviga. nii et enne võiks, peab, peaks ootama ära direktiivi jõustumisi, jõustumise. ja mis puudutab ettevõttevahelisi tehinguid, siis võib-olla peaks vaatama, mis on toimunud konventsiooniga, et sealt siis midagi õppida loomulikult kohapealsed juristid alati oskavad pakkuda kõige paremat nõu oluline on see, et juristid äh, hakkaks juba praegu tegema ettevalmistusi uue õigusaktiga harjumiseks, sellepärast äh, et äh, ettevõtetel on võimalik kas see uus müügiõigus valida või mitte, aga samas juristid peavad suutma ikkagi tuua välja nii negatiivsed kui ka positiivsed aspektid, nii et see jääb ju alati ka üheks võimaluseks, suur aitäh! suur tänu! teile teie ettekande eest. ma ei taha küll oma vaateid peale suruda, aga tekib küsimus, et kas müügiõigus mitte ei konkureeri ÜRO konventsiooniga ja seega siis ühte teatud tüüpi lepinguga. Teie ei öelnud seda küll nii selgesõnaliselt, aga põhimõtteliselt see küsimus jääb ikkagi õhku. nüüd äh, veelgi tarbijakaitse vaatenurgast, kas tõepoolest see Euroopa Liidu ühine müügiõigus pakub korralikku kaitset tarbijatele või mitte, kas arvestatakse kõikide tarbijate soovidega või või tuleks tegeleda siin millegi spetsiifilisega, aga ühesõnaga ma ei tahaks ikkagi teie ettekannet juba ette ära öelda, aga annan sõna härra Kriigerile. suur aitäh, räägin tõesti saksa keeles. suur aitäh, ma tahaksin rääkida oma kogemusest, olles Tarbijakaitsekeskuse juht Saksamaal, me oleme osa ka tarbijakaitsevõrgustikust Euroopa Liidust ja meie ülesandeks on teavitada tarbijaid ühisturu negatiivsest, positiivsetest külgedest ja võimaldada ettevõtetele ka ligipääsu või vabandust, tarbijatele ligipääsu nendele turgudele. me tegeleme ka vaidlustega ja me käsitlesime üheksakümmend tuhandet kahtesadat juhtumit äh, esimese kolme kvartali jooksul. nii et põhimõtteliselt meid on kaasatud peaaegu pooltesse vaidlustesse, mis on tarbijakaitse alal tekkinud äh, just piiriüleste lepingute puhul. nüüd äh, ühine müügiõigus võimaldaks eemaldada tõkked, mis ei võimalda hetkel praegu seadusandlust luua ühisturul selles valdkonnas. siiski on meil aga kahtlusi selles osas, et kas kahekümne kaheksas vabatahtlik režiim, millest me täna räägime, võimaldaks ka tegelikult lihtsustada ligipääsu siseturule Euroopa Liidu tarbijatele ja seda siis pikas perspektiivis. meil on väga tugevaid kahtlusi. praktikas tekib kohaldatava õiguse küsimus ja seda peetakse enamasti selliseks kõrvaliseks teemaks, kui me selgitame tarbijatele seda, et nad võivad ka välismaalt kaupa osta, enamasti peetakse takistusteks näiteks keelebarjääri, ka seda, et ettevõtted ei soovi kaupa teise liikmesriiki kohale toimetada ning äh, mitte aktsepteerida ka krediitkaardimakseid. nii et äh, meie võrgustiku läbi viidud uuringutest äh, tuleb see väga selgelt välja. lisaks sellele õiguslik killustatus tegelikult ei ole mitte see esimene põhjus, mis ei lase piiriüleseid tehinguid sooritada teisest liikmesriigist kauba ostmine, nagu kolleeg juba ka ütles, kui ostetakse ka kaupu tegelikult väga kaugel asuvatest riikidest, siis selleks, et see ka päriselt toimiks, tehakse teinekord ka teistes riikides reklaami oma tarbijakaitsesüsteemile mm. -hmm kahekümne teise septembri Euroopa Kohtu otsusest tuleb väga selgelt välja, et tarbijad ikkagi esitavad kaebuse ju omaenda koduriigis. edasi siia lisandub veel tarbijate teadlikkus omaenda õigustest. nüüd, mis puudutab kaupade ja teenuste piiriülesest soetamisest, siis äh, ei ole see piisavalt selge. tarbija peab ju ikkagi maksma enne, kui ta toote või teenuse kätte saab, nii et kõige aluseks on ju ikkagi tarnija usaldamine, ilma selle usalduseta mingisugust piiriülest tehingut toimuda ei saa. loomulikult ka on siin juriidilised küsimused, aga need ei üleüldse ei tõstatugi siis, kui nad meie võrgustiku poole pöörduvad, sest et midagi on siin ikkagi täiesti valesti läinud. tekib küsimus tarbijatele, et kuidas ma saan siis tagada selle, et minu õigustest ka kinni peetakse, kelle poole ma pöörduma pean? nii et kas siis Euroopa Liidu ühine müügiõigus tõepoolest lihtsustaks ligipääsu ühisturule? meie kardame et see, et korraga on kaks eri õigusrežiimi, tegelikult äh, tekitab olukorra, kus Euroopa Liidu süsteem hoopiski hirmutab tarbijat. meil on sellised kogemused juba ka olemas, kui nüüd äh, luuakse veel üks teine vabatahtlik režiim, siis tähendab, et peab, et tarbijad peavad ka selle kohta infot saama ja see hirmutab neid, peavad sellest teadlikud olema, sest et tarbijad lõppkokkuvõttes ikkagi oma õigusi ei tea. näiteks erinevad garantiis kategooriad, see on üks peamistest probleemidest näiteks tootjapoolne garantii ja nii edasi, ja nüüd, kui antakse veel tarbijale võimalus valida see või too juriidiline võimalus, siis kas nad suudavad seda ka täiesti põhjendatult ikkagi teha? ja nüüd äh, tahaksin rääkida komisjoni äh, avaldusest, mille e-, äh, pressi avaldusest, mille eesmärk on siis põhimõtteliselt müüa inimestele seda ühise müügiõiguse süsteemi, seal räägitakse sellest, et tarbijatel on seda süsteemi lihtne kasutada üheainsa hiire klikiga ja et see tagab siis parema tarbijakaitse. aga tegelikult, kui me läheme rohkem sügavuti, siis me näeme, et tarbijatel ei ole võimalik äh, valida selle riigi õigust, mida nad tunnevad, ja Euroopa Liidu ühist müügiõigust. tegelikult teeb selle valiku nende eest ära eh, tarnija, tal on võimalik pakkuda neile seda võimalust, siis kas leping, mis on nii-öelda Euroopa Liidu ühise müügiõiguse alla käiv leping või siis äh, siseriiklik leping. tegelikult eh, tarbija ei ole see, kes selle otsuse teeb ja vastupidiselt sellele, mida komisjon oma avalduses ütles, ei saa seda teha mitte sugugi ühe hiireklikiga, see oleks väga tore, kui see tegelikult niimoodi oleks. aga lõppkokkuvõttes peab ikkagi aitama tarbijatel üle saada tõketest, millega nad peavad toime tulema. see Euroopa leping ei ole ka midagi standardset mis äh, oleks igal pool ühesugune ja kus oleksid äh, sees täpselt samasugused müügitingimused kõikides äh, siseturgu, siseturgu kuuluvates riikides. siin on tsiviilõiguslikke reegleid, liikmesriikide õiguses, mis tähendab, et teinekord tuleb seda lepingut muuta siis ettevõtte juristide nõuandel seda müügiõigust kasutatakse juhul, kui tarbijatel oleks võimalik äh, öelda, et nende kaitse on suurem kui siseriikliku õiguse kohaselt ja mul on tunne, et kõikidel juhtumitel see päris nii ei ole. siin on teatud puudusi määruses ja lõppkokkuvõttes võib see tähendada, et seda ei valita, jah, loomulikult on ka skandaale olnud ja ka see, sellel on suur mõju edule. aga kui nüüd selguks, et tegelikult see Euroopa Liidu müügiõigus on hoopiski vähem soosiv tarbijate suhtes kui siseriiklik õigus, siis see oleks küll väga eh, negatiivne selle müügiõiguse maine osas nüüd arvata võib, et tegelikult tarbijad jätkavad samamoodi nagu siiamaani. näiteks äh, kaupade saatmise osas äh, saatja jaoks on transpordikulud või saatekulud väga olulised ja sellepärast ei taha ta saata kaupa naaberriiki. nii et ka ettevõtjatel on siin igasuguseid ootusi ja ka tarbijatel, millega lõppkokkuvõttes ei arvestata. suur aitäh teile, härra Kriiger, me kuulsime ka teie suust siin mitmeid kommentaare, mida äh, rahvusparlamentide saadikud ja ka Euroopa Parlamendi saadikud on viimastel nädalatel juba ka öelnud. ma hakkaksin kinni sellest, mida proua Meilin ütles, jah, arutelu ei ole küll läbi, aga hetkel mul on mulje, et siin on teatud hulk lahendamata probleeme, aga vajadus millegi sellise järele on, eriti just e-kaub-, e-kaubanduse osas. mina ei ole loomulikult selle alal, sellel alal ekspert, aga proua Melin küll temaga sellest rääkis, nii et võib-olla siit siis saame millestki ka kinni hakata. ehk siis paistab, milliseks arutelu kujuneb, väga paljud on soovinud sõna, võib-olla võiks rääkida ka esimese paneeli jooksul arutelule tulnud küsimustest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 õiguskomisjoni juhataja teises kojas ja olen ka ise jurist, nii et õigusküsimused on mulle südamelähedased. tahtsin sõna võtta, sest äh, mul oli tunne, et äh, siin võtsid sõna põhiliselt skeptikud äh, esimeses osas ja ma ei tahaks, et see oleks ainuke vaatepunkt, ma tahaksin rõhutada, et Poola toetab ühtse Euroopa õiguse seadusaktide ülevõtmist, eriti mis puudutab ühtseid lepinguid kõikides liikmesriikides. ma arvan, et sellised õigusaktid on väga olulised ja need peaksid olema kindlasti määruse vormis väljendatud ja ma arvan ka, et tegemist peaks olema vabatahtliku instrumendiga. nii et öö, osapooled saavad valida, kas nad tahavad seda instrumenti kasutada või mitte. ja veel üks asi, mida ma öelda tahtsin, puudutab seda, mida ütles professor Simonides, Küprose eesistuja ta ütles, et tegemist ei ole millegagi, mille puhul me peame kohe praegu otsustama. ei, tegemist on teatud ülesandega, mis tuleb lahendada, mis nõuab teatud äh, vastupidavust äh, pika perioodi, isegi kümne aasta jooksul. kuid oluline on see, et me praegu juba välja tooksime võimalikud probleemid, millele tuleb leida lahendused sidusrühmade nimel. ma tahaksin rõhutada ka professor Staudmeieri välja toodud punkti, me öö, kuulasime väga hoolega, mida ta rääkis, ta rääkis pidevast dilemmast kas on tegemist legaalse lähenemisega või mitte, kuid tegelikult me peame vaatama siin seda asja mõlemast vaatepunktist ja see peaks ka seletuskirjas selgelt olema välja toodud. pikkade aastate jooksul saame me ka parema ülevaate sellest. aitäh. see sõnavõtt oli suunatud ka professor Simonidesele. Lähen äh, lõpp lõpuni siin soo-, sõnasoovijate nimekirjaga ja siis annan sõna ka nendele, kellele need küsimused ja kommentaarid suunatud oli. nii et palun, äh, Hispaania senati esindaja. suur tänu, härra esimees. ma hindan raportööride tööd ja ka ettekandjate tööd, mis on olnud väga põhjalik selles osas, kuidas muuta paremaks Euroopa Liidu ühist müügiõigust. mina olen Hispaania senati justiitsasjade esindaja ja väga oluline on see, et räägitakse liikmesriikide õigusest siin Euroopa Liidus. Euroopas on ju neli vabadust, inimeste, teenuste, kaupade ja kapitali vaba liikumine. ja kui see instrument heaks kiita, siis me näitame, et me oleme võimelised astuma edasi väga olulise sammu kaupade vaba liikumise suunas. tegemist on väga tähtsa sammuga lepingu õiguse vaatenurgast ja tõepoolest tekib ka teatud küsimusi, mõningatest on juba siin täna räägitud ja mõned esitan mina. üks asi on selge, nimelt et see instrument on ette nähtud VKE-dele ja tarbijatele ja et see on vabatahtlik. kuid minul tekib järgmine küsimus. kas ka riik, riigiasutused ükskõik, kas see on siis piirkondlik asutus või ka mõni institutsioon või ka midagi korporatiivset, kas ka nendel oleks võimalik vabatahtlikult ühineda selle instrumendiga? seda tulenevalt sellepärast, et järjest rohkem seda tüüpi asutused samuti ju äh, kirjutavad alla mitte ainult halduslepingutele, mis on nendele kõige omasemad, vaid ka tsiviilõiguse alla käivatele lepingutele kohtunikuna eh, tekib mul siin küsimus ka menetlusõiguse osas. menetlusõigusest siin instrumendis ei räägitud, instrument on vabatahtlik ja ma mõistan, et kohtukulud, eh, kohtukulude katmine käib ka põhimõtteliselt äh, jääb ka tarbija ja ka ühesõnaga jääb sama kohtu otsustada, äh, kelle, mille liikmesriigi õigus on valitud kohaldava õigusena, nii et aga kui tekib vaidlus, siis kes seda otsustab? ma mõistan, et siin kohalduvad äh, rahvusvahelise eraõiguse sätted, instrumendis on midagi selle kohast ka sees. suur aitäh, sellised olid minu küsimused herzlichen Dank. Ähm, auch hier. suur tänu. ka siin äh, tahaksin teie küsimused edastada meie ekspertidele. Äh, te rääkisite siin menetlusõigusest, ma sain aru, et tegemist oli küsimusega. Leon Glõden, palun nüüd äh, Luksemburgist. jaa mina olen Euroopa õiguse alamkomisjoni äh, esimees ja olen ka advokaat. kui me võtame Luksemburgi juhtumi, siis äh, viiekümnele prot-, kahel protsendil toimuvad ähm, e-kaubanduse tellimused äh, ei anna tulemust, sellepärast et teised liikmesriigid ei soovi tegeleda Luksemburgi juhtimisega. meil on palju VKE-sid. sada viiskümmend tuhat piiriüles töölist tulevad iga päev Luksemburgi, Prantsusmaalt, Belgiast ja Saksamaalt tõhusalt äh, töötama, nii et Luksemburgi parlament toetab väga praegust ettepanekut. me analüüsime määruse ettepanekut äh, ka alamkomisjonis. siin on kindlasti äh, sõnastuslikke probleeme ja võib-olla on probleemiks ka see, et määruse ettepanek keskendub just tarbijate kaitsele. seda on siin juba mitu korda ka täna öeldud, et meil on olemas äh, õigus, mis äh, kaitseb tarbijaid väga kõrgel tasandil, nii Euroopa Liidu kui ka liikmesriikide tasandil. ja võib-olla me peaksime siin leidma parema tasakaalu tarbijate ja äh, kaubanduse vahel, kuid äh, ma arvan lõppkokkuvõttes, et Euroopa Liit ainult võidab sellest määrusest, äh, mis puudutab ühtset müügiõigust, eriti just praegusel kriisi ajal, ma arvan, et see suurendab meie konkurentsivõimet, aitäh. suur tänu siin on veel palju sõnasoovijaid. härra Pöönes. ja siis härra Leene. professor Simenides, kes saab küsimusele vastata ja siis äh, härra Schulte-Nölk, kes saab samuti vastata just esitatud küsimusele. siis saame minna järgmiste sõnasoovijate juurde. proua Sedelfeld. komisjon, härra Staubmeier, kas keegi veel soovib sõna? kui te soovite sõna, siis te saate selle nimekirjaga liituda. palun nüüd Lord Põõnast. aitäh, härra esimees tahaksin siin vastata äh, äh, kahele küsimusele komisjoni seisukohast. me kuulsime siin mitmete ekspertide sõnavõtte ja poliitilisi sõnavõtte erinevate valdkondade kohta, eriti just tarbijate seisukohalt. tarbijad on võtmeküsimuseks siin äh, kas meil õnnestub piiriülest kaubandust parandada või mitte, kui tarbijad ei ole õnnelikud, kui need, kes neile nõu annavad, ei ole rahul, siis me ei saavuta oma eesmärki. eesmärk öö, on universaalne hea tahe, kuid see võib kahjuks kaotsi minna, kui praegune määrus, kui määrus praegusel kujul vastu võetakse. nii et eh, tahaksin eh, küsida komisjoni käest, kas eh, nad võtavad arvesse meie praegusi arutelusid siin ja püüavad võib-olla kitsendada seda ettepanekut ja minu teine küsimus on suunatud küsimusele väga huvitav oleks kuulda nende kommentaare õigusliku aluse kohta. Mm, see küsimus tõstatati siin mitmete inimeste poolt juba enne, kui see arutelu algas, aitäh. suur tänu. palun, Hanne Meelin jaa, suur tänu, tahaksin rääkida ühe raportööri Lene. Äh, äh, Luigi Berlinge ei saa siin praegu olla, kuid äh, tahaksin tema nimel sõna võtta ja rääkida õiguslikust alusest. ma olen nõus, et me oleme äh, komisjonis juba väga põhjalikult seda teemat käsitlenud ja me teeme seda ka edaspidi ja kõik äh, õigusteenistused ja komisjon, parlament ja nõukogu on äh, nõus, et õige õiguslik alus on sada neliteist ja sellele lisandub veel artikkel kakssada viiskümmend kolm, aga ainult sellisel juhul, kui artikkel sada neliteist ei rakendu ja kuivõrd kolm õigusteenistust on kõik ühel nõul, siis ei ole tõenäoline, et lõppkokkuvõttes seadusandja teisele järeldusele jõuab. ma arvan, et see on oluline punkt siin meie poliitilises arutelus Äh, mis puudutab subsidiaarsust, siis ka siin on paar kommentaari. meil on tegemist siin määrusettepanekuga, mis on kõige leebem viis sekkuda liikmesriikide tegevusse. me ei ühtlusta olemasolevaid liikmesriikide õigusi, vaid me räägime piiriülestest kaubandusest, kus me pakume alternatiivset võimalust kaubelda. Äh, ma arvan, et see on kõige leebem viis edasi liikuda, kui me räägime äh, riikide õiguslikust pädevusest. ja mis puudutab piiriülest tarbijakaitset, siis Rooma üks määrus annab meile vastava õigusliku aluse äh, ja annab siin pädevuse liikmesriikidele kui asi läheb välja rahvusvahelise õiguse pädevusest, siis on see meie pädevuses. ja ma arvan, et see on ka juurikomisjoni arvamus parlamendis. kui me räägime totaal-, me ei räägi siin totaalsest ühtlustamisest meie tahame saavutada siin instrumenti, mis oleks tarbijate jaoks aluseks ja ka müüjatele. me ei räägi siin täielikust ühtlustamisest. me võime selle võimalusel küll rääkida, aga ma arvan, et see ei ole võimalik meil on ka äh, siin äh, tarbijakaitse direktiiv ja ka siin mõtlesime äh, harmoniseerimise peale, kuid see kukkus läbi nii parlamendis kui ka nõukogus. seega on selge, et siit ei saa kõrgemat tarbijate kaitset kõikides liikmesriikides me oleme siin pidanud leidma ühise nimetaja ja siis seda kõike rakendama. aga me ei tahtnud seda teha. meie ei tahtnud seda teha, parlamendid ei tahtnud seda teha. nii et täielikku harmoniseerimisest, harmoniseerimist ei ole toimunud de facto. nii et tahtsime siseturu jaoks äh, tahtsime midagi teistsugust kui siseturu puhul, me tahtsime vabatahtlikku instrumenti piiriülese kaubanduse jaoks ja seadsime osapoolede, osapooltele võimaluse kasutada mingisugust muud õigust liikmesriikide õiguse kõrval. ma arvan, et see ongi meie välja pakutud võimalus, sest täielik harmoniseerimine ei ole võimalik siin on keeleprobleemisid, kultuuriprobleemid, ka maksuprobleemid näiteks. siin on tõsiseid tõkkeid ja neid tuleb arvesse võtta. kuid see ei tähenda, et me ei peaks proovima probleeme lahendada miks meil ei võiks olla piiriüleses kaubanduses mingisugune ühine lähenemine, ka mina olen tarbija. ja see on mul alati meeles mõlkunud. kui ma ei teaks, milline minu kaitse mul on, mina olen Düsseldorfist pärit ja ma ostsin äh, mööblit piiriüleselt, sest see oli odavam ja tarbijana ma ei teadnud, et kui Hollandist ostes oleks mul ikkagi olnud äh, õiguslik kaitse olemas. minu kolleeg rääkis siin äh, müüja seisukohast te teate, et kui te püüate internetist midagi osta ja olete väiksest liikmesriigist pärit, siis tihtipeale müüja ütleb ei, ma teile ei müü. ja me viime läbi ka parlamendi tasandil mõjuhinnangut, et näha, milline võib olla selle määruse mõju. üks põhjuseid selleks on see, et müüjad tõepoolest ei taha tegeleda väiksema liikmesriigi õigussüsteemiga, sest see võib osutuda väga kalliks. suurtes jurisdiktsioonides, kus on suur turg, nad suunavad oma müügi sinna. mis puudutab vajadust, siis meil on äh, selle jaoks vajadus olemas kui ma tahaksin osta näiteks äh, mingisuguse väga kalli masina äh, kahe ettevõtte vahelise tehinguna piiriüleselt, siis on väga hea mõte palgata advokaat ja küsida, mis see maksma läheb ma püüan siin äh, jõuda kokkuleppele, mis mind ka kaitseks, kuid kui ma olen väiketarbija ja ma tahaksin äh, osta midagi saja, saja viiekümne euro eest äh, internetist piiriüleselt, näiteks osta külmetuskappi, olen Düsseldorfis, lähen internetti ja ostan näiteks Iirimaalt interneti kaudu midagi siis selle võib-olla toimetab mulle kohale üldse mingisugune Rumeenia ettevõte. nii et siis oleme olukorras, kus ma panustan sada viiskümmend eurot ja kui ma tean, et midagi ja ma tean, et kui midagi läheb halvasti, siis mul on mul Saksamaal tarbijakaitse olemas. kui lepingu endaga on probleemid, siis võib-olla pean ma pöörduma hoopis Iirimaa süsteemi poole, kui probleem on transpordiga, siis pean pöörduma Rumeenia poole. ei, ma lähen siis oma Saksamaa advokaadi juurde ja ütlen, kas sa saaksid mind sellega aidata. kas te arvate, et see inimene, kes kas te arvate, et see advokaat siis hakkab mind nii väikse raha eest kaitsma? või kas kohtunik võtab üldse eh, seda eh, minu kohtuasja kuidagi eh, tõsiselt, ta peab siis kaaluma nii Iiri kui ka Rumeenia õigussüsteeme ja siin on sadu tuhandeid selliseid juhtumeid iga aasta, tegemist on nagu loteriiga. see ei ole õiguste rakendamine, vaid õiguste lahjendamine meil peab olema siin äh, mõtestatud instrument, ma arvan, et äh, enamus äh, nendest, kes on sellesse kaasatud, kohtunikud, advokaadid, leiavad samuti, et selline instrument on vajalik. nii et me peame tagama, et meil on õiguskaitse seal, kus see on vajalik ja see peab olema ka selline instrument, millest kõik aru saavad. sama kehtib ka siis, kui me vaatame liikmesriikide õigussüsteeme, nad ei ole nii läbipaistvad ja arusaadavad. Saksamaa õiguses on mitmeid paragrahve, millest aastate jooksul mitte keegi ei ole aru saanud õigussüsteem ei tohiks eksisteerida ainult juristide jaoks, vaid äh, sellest peaksid ka äh, tarbijad detailselt aru saama. praegu see olukord ei ole selline, me peame selle asja üle põhjalikult järele mõtlema me peame vaatama, kuidas me saame kohaldamise ala muuta, see on siit arutelust äh, selgelt välja tulnud, eriti mis puudutab e-kaubandust. ma arvan, et e-kaubanduse näol on äh, tegemist täiesti uue turuga, mis on viimase kümne aasta jooksul tekkinud, nii et siin peab veel palju arutama, kui me astume samme uue õigussüsteemi suunas, siis äh, me peame just keskenduma e-kaubandusele. teised meetmed, näiteks andmebaas või teatud äh, mudelleping, need peavad olema toetavad meetmed. me siin ei saa, saa lahendada äh, Rooma üks äh, määruse probleeme koheselt, meil on vaja midagi, mis annab meile tugeva tarbijakaitse ja ma arvan, et ettevõtted peavad maksma äh, selle eest, sest äh, nende õiguskulutused kindlasti vähenevad äh, selle määruse vastuvõtmisel. me peame tagama ka selle, et äh, tegemist on tõesti kasutatava instrumendiga, mis on suunatud Euroopa tarbijale, nii et see peab olema üle miinimumstandardi mis äh, direktiivis on välja toodud. enamike äh, jaoks äh, peab olema tegemist sammuga edasi, seda tahtsin öelda raportööride nimel. aitäh, härra Leene. see oli siis kiire ülevaade kõikidest probleemidest, mis meie ees on ja raske on sõna anda kellelegi teisele, kuid see ei olnud veel lõplik sõnavõtt, vaid see tuleb hiljem. Te võtsite küll hästi kokku kokku kogu äh, probleemi sisu. me peame kindlasti neid äh, teemasid põhjalikult arutama, võib-olla me peaksime keskenduma rohkem e-kaubandusele. ja ma olen kindel, et äh, siin tuleb ka sellele reaktsioone, kuid nüüd annan sõna härra Simeonidesele, et ta vastaks mõnele nendest küsimustest. aitäh härra esimees. ma saan aru, et äh, ainult üks küsimus oli mulle suunatud, kui ma, kuid ma võin ka teistele vastata, ehkki siin on teisi inimesi, kes on äh, tunduvalt kvalifitseeritumad neile vastama ähm, Poola senaator esitas mulle küsimuse ajakava kohta ja selle kohta, miks äh, peaks ootama, ma rääkisin tegelikult aja aspektist teises kontekstis, ma palusin teil mõelda selle küsimuse üle järele pikaajalises perspektiivis, mõelge selle üle, milliseid mõjusid võib sellel äh, ühtlustamisel olla äh, kui see on horisontaalne ja vabatahtlik ühtlustamine äh, ja kui see ei puudutaks ainult piiriülest kaubandust, vaid ka äh, riiklikku kaubandust, kuid äh, loomulikult on oluline välja tuua aja aspekt ka äh, selles kontekstis, et kui kaua aega selle peale peaks kuluma. ma ei, ma ei arva, et me peaksime siin istuma ja mediteerima, me peaksime vastupidi iga päev töötama, kuid olgem realistlikud. tegemist on tohutu projektiga ja tegemist on üsna kompleksse projektiga. kui me kogu aeg ka töötame, siis on meil endiselt äh, vaja palju aega, et äh, näiteks nõukogu töörühmades selle üle arutada, meil on kakskümmend seitse liikmesriiki kellel on erinevad õigussüsteemid, õigustraditsioonid, me tahame vaadata kindlasti seda teksti detailselt. ja viimaste kuud Ehm, kogemuse põhjal võin öelda, et mõnikord ma olin tõesti frustreeritud, sest me liikusime nii aeglaselt edasi, kuid siis ma sain aru, et ehm, me ei tohi sundida liikmesriike midagi tegema, sest see äh, töötab meile vastu. minu äh, kogemus näitab, et ehm, me peame jätma piisavalt aega, et kõik äh, seisukohad ära kuulata ja äh, lõplikust perspektiivist vaadates on äh, olulisem äh, teha õiged otsused ja mitte kiired otsused, äh, turud võivad oodata ja kui kõik oleksid ühel nõul, meie ei ole siin ühel nõul, te kuulsite siit ka skeptilisi sõnavõtte, ka teistes kohtades ollakse väga skep-, skeptilised, siis ma arvan, et läheb vähemalt kolm või neli eesistumist veel, enne kui see teema nõukogus lõpetatuks loetakse. nii et võib-olla me saame koguda kõik need väiksed probleemid kokku ja ühiselt selle projekti nimel töötama komisjoni, nõukogu ja parlamendiga. meil on kindlasti veel pikk tee ees, kuid ma olen optimistlik ja ma tahan mõelda pikas perspektiivis, ma tahan näha selle projekti lõpptulemust? see oli siis see küsimus, mis oli mulle suunatud, ma võin vastata ka teistele küsimustele, kuid äh, siin on inimesed, äh, härra Staudenmaier ja teised eksperdid, kes äh, seda teemat paremini tunnevad, aitäh. suur tänu, siis nii teemegi, et ekspertidelt palume vastused kahele küsimusele esimene küsimus siis äh, puudustab, et äh, kas, äh, kas on võimalik riigil neid lepinguid ära kasutada. siin on oluline see, et milliselt poolt, kas me räägime siin e-kaubandusmudelist, sellepärast et see on ju selle kasutus ala keskpunkt või me räägime siis tarbijate poolt ja vastus sellisel juhul on kindlasti ei. et riik ei ole ei ettevõtja ega tarbija pool, oluline on see, et praeguse eelnõu kohaselt on Eh, eri, äri aspektist eh, võimalik mitte müüa juriidilisele isikule. kui me räägime juriidilisest isikust, siis eh, tuleb eristada, kas tegemist on ettevõttega või mitte. ja kogu see süsteem sellisel juhul ei toimi direktiiv peab igal juhul aitama siia silla ehitada. kui me räägime e-kaubandusest ja e-müügist kui sellisest, siis äh, ma arvan, et äh, iga piirang äh, klientidele tuleb jätta kõrvale. aga kui me vaatame tarnijat ja, või siis tootjat, on küsimus, kas riik saab lähtuda sellest kui tarnijast? ei. kogu see olukord on problemaatiline, sellepärast et kui äh, tarbija müüb tarbijale ja see on just eh, eBay jaoks ilmselt väga oluline. ja loomulikult eh, poliitilisest aspektist eh, on see kõik väga oluline ja sellisel juhul tuleb määrus täielikult ümber sõnastada. edasi, jurisdiktsiooni küsimused. tavaliselt on need isegi väga lihtsad ja esimees seda ka juba märkis Äh, kui me tavapäraselt räägime jurisdiktsioonist, siis me räägime kohtust, äh, mis on tarbija elukoha riigis. Äh, Brüssel üks määrus rakendub siinkohal. aga ma arvan, et siin ei oleks ideaalne juhtum, kui me lähtusime peamiselt kohtutest, ükskõik kas äh, piirkondlikest või esimese instantsi kohtutest. ma arvan, et nendele kohtutele ainult äh, toetumine ei ole äh, väga hea, sellepärast et ideaalses maailmas mina ütleksin, et väga suur osa online vaidluste lahendamisjuhtudest äh, kasutatakse ning kui see ei toimi veebi vahendusel, siis äh, tuleks kohtu poole tegelikult äh, pöörduda. nüüd äh, rääkides vaidluste lahendamisest, siis online vaidluste lahendamise platvorm on olemas, aga kui me räägime küü-, kohust-, kohalikest kohtutest, kus ei ole piisavalt ressursse, Nad äh, peavad äh, erinevat kolmkümmet õigusruumi oskama tõlgendada ja aru saada, analüüsima ning äh, saama aru sellest, kas erinevate õigusaktide võrdlusel on teises õigusraamistikus tarbija jaoks olukord veelgi hullem peab olema võimalik kontrollida seda, kas paremad või eelistatavamad reeglid või õigusaktid on kusagil olemas ja õiglus tuleb igal juhul tagada, nii et isegi ilma kohtu sekkumiseta peame me olema kindlad, et tekstid on ühtsed, et müügileping oleks ühtne ja selles osas on see väga oluline äh, ühtne tekst. kolm sõnasoovijat on äh, siin Äh, Margareeta Sedefelg, kolleeg Neantsis ning professor Staudenmaier ja selles äh, järjekorras äh, võtamegi. nii et kõigepealt annaksin sõna kolleeg Nerantsisele. suur tänu, härra esimees. mul ei ole küsimusi, mul on mõningad märkused, mida tahaksin ka lühidalt teha. esiteks Äh, mul on hea meel, et me räägime äh, siseriiklike õiguste harmoneerimisest selles vallas. me eelmisel kohtumisel kahe tuhande kümnendal aastal siin Brüsselis seda ka käsitlesime ja mul on hea meel, et me selles osas oleme edasi minemas ja sealhulgas ka määruse osas. aga äh, kahte paralleelset õigusraamistikku üles seades vii-, tekiks meil süsteem, kus kohtuvaidluste lahendamine oleks väga raske, see viiks ebaselguseni, ebakindluseni ning äh, ka selleni, kuidas siis vaidluste osapoolte eri äh, küsimused saaks lahendatud. mulle tundub, et me oleme erineval lainepikkusel, kui, kui ma võrdlen äh, erinevaid eksperte, kes on täna rääkinud teine asi, üleüldine kohaldamise ala, välja arvatud artikkel kaks, kus räägitakse definitsioonidest, me peame silmas pidama, et äh, kolme osapoole süsteemi on uues dokumendis välditud ja eksperdid on teadlikult sellest mööda läinud, äh, definitsioonid, prioriteedid äh, ning ka osalejate rollid kui me vaatame kärpe-eesmärke ja muid äh, kokkuhoiu saavutamiseks äh, ette nähtud eesmärke, siis äh, tuleb vaadata kõigepealt seda, mida täpselt selles vallas meie eelnõu tekst saaks ära teha, ühest küljest hoides ressursse kokku, teisest küljest aga olles väga selge tekstiga õiguslikud küsimused võivad siin probleemseks osutuda. Äh, kolmandaks, määruse eelnõu tekst äh, väga tavapäraselt äh, tegeleb müügiõigusega erinevas valguses. me räägime siin ettevõtjalt tarbijale müüki, me räägime ettevõtjalt ettevõtjale müüki, B2B, me räägime suurte ja väikeste ettevõtete vahelist müüki. samuti määruse tekst äh, äh, käsitleb erinevaid äh, kriteeriumeid. vahel on müügitehing ühe kategooria alusel, vahel teise kategooria alusel. nii et küsimus on, kas see killustunud lähenemine õiguskindlust tagab. eriti kui pidada silmas seda, et inimestel on ju õigus valida, millist müügiõigust siis järgida. ma arvan, et äh, see on ohtlik äh, just äh, tarbijakaitse valguses. seda on oluline ka silmas pidada sellest aspektist, et müügiõigust tõlgendatakse samamoodi ning ei tohi kindlasti juhtuda, et need ettevõtted, kes järgivad müügiõigust ja need, kes mitte, oleksid eripositsioonis, nii nagu artikkel seitse seda ette näeb. Ehm, ja lõppkokkuvõttes on minu arust oluline, et me eristame siin äh, võimalikku selget äh, eelistuste viisi, äh, mida määrus ka käsitleks, millist tarbijakaitse tasandit me täpselt ootame mitmed eelkõnelejad mainisid Viini konventsiooni, ma arvan, et see on väga õige lähtumisalus, aga samas on ka teisi õigusakte, mis järgmist vääriksid, näiteks ebaõiget äripraktikat, ühisturu sätted parlamendi ja nõukogu resolutsioon kolmkümmend üks aastast kaks tuhat, mis puudutab teabe edastamissätteid äh, ning äh, viissada kolmkümmend üheksa lõige üks, mis puudutab äh, kaubavahetust üldisemalt. aeg on napp, aga tahaksin veel teha ühe märkuse. nimelt selle kohta, kuidas mõningad vanad õigusaktid pakkusid õiguslikku selgust ja müügiõigusega on igal juhul äh, terve rida keerukaid küsimusi seotud, aga õiguslik kindlus on igal juhul ülioluline. suur tänu, ütleb härra moderaator. järgnevalt äh, kolleeg Serefeld äh, Rootsist. suur tänu, härra esimees. Förordningen är både viktig och nöd-. me arvame, et äh, see määrus äh, on väga oluline ja tõepoolest väga vajalik. seda sellepärast, et äh, see toetaks ja tõhustaks piiriülest kauplemist, avaks uusi võimalusi ning praegu on ka näha, et tekstil sellises kujul on vaja teatud osad ümber vaadata selleks, et tulemus oleks meile meele järele me peame tagama, et ühtne Euroopa müügiõigus oleks piisavalt atraktiivne selleks, et inimesed saaksid seda kasutada ja tahaksid seda kasutada, sellepärast et vastasel juhul eh, me selle teemaga edasi minna ei saa. nii et eh, see peab olema piisavalt atraktiivne, et kasutajatel oleks see meeltmööda. ning eh, Rootsi kontekstis on väga oluline esiteks see, et ühtne müügiõigus ta saaks äh, luua äh, osapoolte vahel õige tasakaalu. tarbijakaitse peab olema äh, sama tugevasti tagatud, kui rahvusvaheliste praeguste standardite järgi see on. nii et tekst peab olema selge ja kõik peab olema lihtsasti käsitletav. ükskõik, kas me räägime siis e-kaubavahetusest või me räägime konkreetselt füüsiliselt poes äh, toimivatest äh, ostudest-müükidest. oluline on ka see, et inimesed saaksid aru, ähm, mida määruses täpselt öeldakse. et äh, lepingu osapooled, kui nad teevad otsuse osta või müüa ja teevad seda kas Euroopa või siseriikliku õiguse alusel, peavad nad teadma täpselt, millised äh, õigused ja kohustused neile rakenduvad. kui nad sellest aru ei saa, siis nad seda süsteemi kasutada ei saa, väga loogiline. ja seetõttu peaks olema meie määrus väga hästi sõnastatud ja lihtsasti arusaadav. samuti on oluline see, et teiste määruste ja õiguste õigusallikatega oleks väga selgelt ära viidatud, mis on kohaldusala ning väga selgelt tuleb ka öelda, et kõik, mis ei ole piiriülene kaubavahetus, ei puutu äh, selle määruse kohaldusalasse. Äh, nii et siin ei tohi kindlasti mitte uduseks jääda. samuti tahaksin ma veel öelda, et äh, selle määruse aspektid peavad olema ka teostatavad, seda tuleb äh, rakendada, seda peab rakendada saama lihtsalt ning äh, kindlasti tuleb siin viidata, mis täpselt siseriikliku õiguse alla kuulub ning mis selle äh, Euroopa ülese määruse alla kuulub ning mis on rakendatav ja mis mitte. kui kõik need eesmärgid on täidetud, ja kõik need küsimused, millele ma viitasin, on selged, siis ma arvan, et äh, lepingu osapooled otsustavad ka äh, tõepoolest äh, sellist õigusinstrumenti kasutada. kui need ootused ei ole täidetud, siis ilmselt oleme siiamaani oma aega raisanud. nii et see on Rootsi osapoole arvamus, töötame edasi. professor Staud-. härra professor Staudmaier, väga äh, paljudele teemadele viidet, viideti, te võiksite puudutada neid teemasid, mis meid kõige olulisemad puudutavad praegu. Äh, nimelt kaks küsimust, esiteks äh, tugev foo-, tugevam fookus, vähemalt äh, nii ma online müüki tõlgendaksin, kui konkreetsema fookusega müüki. ja Euroopa Kohtu otsus sada neliteist Äh, kuidas komisjon seda tõlgendab äh, ning, äh, aga samamoodi võiksite vastata ka kõikidele teistele küsimustele, mis täna on siia õhku visatud. suur tänu, härra esimees. tahaksin keskenduda neljale aspektile ja vastata ka nendele küsimustele, mis teie praegu esitasite. nii et panen need asjad kokku. esimene aspekt, mida ma tahaksin puudutada, tulid äh, esimesest paneelist. nimelt Ühendkuningriigi valitsus äh, tõendite äh, kogumise aktsiooni, seal oli nelikümmend kolm panustajat, äh, kakskümmend kolm nende hulgas tulid juristidelt ja Tarbijakaitseametitelt. kõik need kakskümmend kolm olid väga negatiivses toonis, nelikümmend kolm kokku äh, tegelikult vastused tulid erinevatest ähm, katusorganisatsioonidest, juristidelt, üksikisikutelt, akadeemikutelt ja nii edasi. Ähm, minu arust äh, oli väga huvitav ja see on ka minu vastuse üks esimesi pooli praegu, on see, et äh, äh, üks vastus tuli väikestel ettevõtete katusorganisatsioonilt ning üks Briti jaemüüjatelt. Need kaks vastust äh, kaasavad tegelikult kogu jaemüüki äh, Ühendkuningriigis väikestest ettevõtetest kuni suurte ettevõteteni ja mõlemad nendest vastustest olid väga positiivsed, äh, mis puudutavad Euroopa müügiõigust. üks aspekt, mis on väga huvitav, on see, et Ühendkuningriik on Euroopa Liidus just see riik, kus väga palju tarbijaid teistest Euroopa Liidu riikidest äh, ostlevad veebi vahendusel ja ma kujutan ette, et need kaks katuseorganisatsiooni eh, kaasasid eh, enamik ettevõtteid eh, jaemüügisektorist Ühendkuningriigist ja nad tahaksid Euroopa müügiõigust või vähemalt tahaksid, et seda asja uuritakse edasi. see siis esimene aspekt. teine küsimus on õiguslik alus. härra Leene juba ütles, et kolm õigusteenistust, õigustalitust on kinnitanud seda, et komisjoni äh, valik seda artikli sada neliteist õiguslikuks aluseks on õigustatud, aga kui me vaatame tänast äh, Euroopa Kohtu kohtupraktikat, äh, mis puudutab artiklit sada neliteist ja selle tõlgendamist, kui õiguslikku alust komisjoni mm, õigusaktidele, peab ütlema, et siin on väga konkreetsed või tõenäolised tõkked, mis kaubavahetuse teele satuvad Äh, ei ole väga raske mitte seda tõendada. kui me vaatame konkreetselt äh, ettevõtjalt tarbijale lepinguid, siis on kohustuslikud liikmesriigi sätted, mis oleks äh, kas ühenduse õiguse tasandil või lähevad sellest edasi. igal juhul kohustuslike õigussätete osas, mis tarbijat puudutavad, on väga suured erisused ja see on tõke. komisjoni mõjuhinnang on näidanud, et need erisused loovad ja toovad kaasa majanduslikke kulusid eh, tavaettevõtetele selleks, et eksportida ainult ühte riiki, eh, tuleb siin riigi kohta eh, sada, kümme tuhat eurot kulusid Äh, ja siia juurde lisanduvad veel veebilehe kohaldamise kulud. kui, kui me lisame siia riiki juurde äh, kaks, kolm, neli, siis me jõuame mm, väga oluliste summadeni väikeste ja keskmiste ettevõtete puhul. nii et valik ettevõtetel on kas valida üks või kaks liikmesriiki oma sihtriikideks või üldse mitte eksportida. samasugused kulud tekivad ka ettevõtete ettevõttele Äh, nimelt äh, välja on toodud nii majanduslikud äh, kui ka õiguslikud tõkked ettevõtjalt tarbijale ja ainult majanduslikud et, tõkked ettevõttelt ettevõttele. nii et artikkel sada neliteist õigusliku alusena on juba õigustatud selles valguses. teine aspekt, mida ka härra Leene juba puudutas, nimelt õiguslik alus artiklist kolmsada viiskümmend kaks on ainult lähi täiendav õiguslik alus, seda näitab ka Euroopa Kohtu kohtupraktika, seda saab kasutada siis, kui artikkel sada neliteist ei saa õigusliku alusena võtta. komisjon on teinud ettepaneku nii, et äh, juba tekkinud probleemidele vastus leida. me oleme kohaldusala kohaldanud sellisel moel, et ettevõtjalt tarbijale ja lepingud, kus VKE-d on seotud, äh, saaksid äh, need probleemid lahendused. me ei ole mitte ainult kodumaistele äh, lepingutele keskendunud või suurte ettevõtete probleemidele keskendunud, sest seal me probleeme ei näinud. viimane aspekt, kui artiklit sada viiskümmend kaks õigusliku alusena kaalutakse, ma kohe selgitan, miks see ei ole hea mõte, aga kui hüpoteetiliselt seda kasutada, siis võib Euroopa kohtu kohtupraktikat äh, vaadata ja siin on olemas ka kaks kaasust, äh, mis sellele viitavad, aga oluline vahe on nende kahe kaasuse ja meie kaasuse vahel. Euroopa äh, tarbijakooperatiivi juhtumid kaasavad just uusi ettevõtteid, mida on, mis on loomisel, kui me räägime Euroopa tasandi äh, ettevõtete kooperatiivid, äh, mis liikmesriigides on loodud äh, ja lubavad neid kooperatiive ühest riigist teise viia. tegemist on tegelikult uue ettevõttega. või me räägime uuest intellektuaalomandi mm, patendist. igal juhul on Äh, võimalik seda ainult teha siseriikliku õiguse alusel. Äh, seetõttu, kui luua selline ettevõtlusvorm, mis äh, kogu Euroopas tegutseb, siis saab kasutada õigusliku alusena artiklit kolmsada viiskümmend kaks, mis vastab ka Euroopa Kohtu kohtupraktikaga. aga meie ei loo siin mitte Euroopa ülest müügilepingut, me ei loo mingisugust uut lepinguvormi, me loome kaks lepingu osapoolt, kes saavad oma lepingutele rakendada veel paralleelse reeglite süsteemi vastavalt äh, kohaldatavale asjaomasele liikmesriigi õigusele nii et äh, meie stsenaarium siin on hoopis teistsugune. ja isegi kui me usu-, unustame, et äh, kolmsada viiskümmend kaks on täiendav põhimõte, siis siin ei ole see lihtsalt rakendatav minu arust. kolmas aspekt on härra Kriigeri tehtud viga. tema viitas sellele, et tarbijal on siin valik ta vist ei ole saanud komisjoni pressiteatest õigesti aru. me ei ole kunagi öelnud, et tarbijal oleks Euroopa müügiõiguse ja siseriikliku õiguse vahel valik. miks me seda ei öelnud, sellepärast et tõenäoline on, et tal ei ole seda valikut. kaupleja ütleb, et mina müün neid ja neid tooteid ning ma pakun seda piiriüleselt ja ainult ühtse Euroopa müügiõiguse alusel tarbijal on valik, milline see valik on? tema saab öelda, et ma ei osta seda toodet. ta võib minna näiteks äh, nurga peale poodi, sellepärast ta tunneb seda poodnikku, äh, on juba, omab sealt häid kontakte ja kogemusi ning äh, on jäänud oma eelmiste müügitehingutega rahule, usaldab omanikku või ta tahab konkreetset eh, inimest, kellega rääkida siis, kui toode on defektne, siis ta saab tõepoolest minna nurgapoodi. ta võib-olla maksab kümme protsenti rohkem selle eest, aga ta teeb seda sellepärast, et tema jaoks on selline otsekontakt oluline. aga ta võib ka osta veebi vahendusel seda müügiõiguse alusel, mis Euroopa-üleselt kehtib ja kümme protsenti odavamalt ja ta teeb seda siis, kui hind on talle tähtis. või ta teeb seda siis, kui tegemist on teatud brändiga Äh, mida ta usaldab. ja siis on just need kaalutlused tema jaoks olulisemad. see on siis tarbija valik. see tähendab, et äh, tarbijal on suurem valik, laiem valik, mida praegu ei ole. ja ilmselt äh, odavamad konkurentsivõimelised hinnad, aga tal on igal juhul võimalus minna ka nurgapoodi. nii et kui tarbija otsustaks praegu Euroopa müügiõiguse kohaselt käituda si- ja kui see tekitaks olukorra, kus äh, standardid on madalamad kui tema mm, siseriiklikus õigusandlus, õigusaktides, siis see ei oleks talle kasulik. aga nii, nagu eksperdid on täna öelnud, Euroopa müügiõigus tagab tarbijakaitsestandardid, mis on samal tasemel või kõrgemad kui praegused õigusaktid Euroopas ning teiseks, see tagab sellise tarbijakaitse eh, kui ka, mis on sama kõrgel standardi järgi loodud või kõrgemategi kui siseriiklikes õigusaktides. nii et äh, odavamad tooted ja õiguslikust aspektist äh, tugevamad standardid, nii et äh, tarbija igal juhul ei kaota mitte milleski nii et me anname praegu tarbijale suuremad võimalused, mida tal praegu ei ole. kui me ka Rooma üks äh, määrusest äh, vaatame, siis äh, on praegu selles ettepanekus tarbijal rohkem õigusi kui kauplejal. nii et tal on majanduslikud öö, hüved ja ka õiguslikud hüved ja minu neljas märkus on seotud mitmete küsimustega, mis täna tekkisid. eriti professor Vogenaueri äh, ettekandest tuli see välja. teksti nõrkuste kohta äh, tegi ta mitmed märkuseid. ning ma tahaksin kõikidele nendele küsimustele vastata ühe korraga. kõigepealt äh, härra Fognauer ütles midagi, mis mulle tundus väga huvitav, nimelt, et äh, ühtse Euroopa müügiõiguse tekst on hea kompromiss erinevate vastavate tekstide loomise praktikatest Euroopas. see on väga huvitav, sellepärast et äh, see näitab, kuidas Euroopa õigusandlus peaks välja nägema. kindlasti iga õigusandja on selle dilemma ees, kuidas õigustada õigusakti ning äh, kuidas seda konkreetselt sõnastada. ja teine aspekt, äh, mis on siis äh, sõnastus, küsimused ja ma loen selle ette saksa keeles, aga ma loodan, et saate oma emakeeltes samasuguse emotsiooni. nii et äh, tsitaadi algus. Äh, nii need asjad tõesti ei tööta. aga mis oleks siis äh, vastuvõetav, alates kui need küsimused on debatis õhku tõusnud, siis teksti loomise protsess on loonud terve äh, raamatukogu, tuhandeid ettepanekuid on tehtud teksti parendamiseks ning samal ajal vaated seaduse edasile, selle kulgemisele ei ole autoriteetselt esile kerkinud, mitte keegi ei ole öelnud, et et muudatusi peaks tegema nii, nagu äh, sakslaste vaade on Euroopa müügiõiguse määrusele. Äh, need kommentaarid tehti üheksateistkümnenda sajandi alguses ning äh, ähm, pärast seda loodi mm, Saksamaa tsiviilõiguse koodeks ja see on töötanud päris pikka aega ja see ei ole olnud ei teksti ega muus osas väga defektne. nii et igat õigusakti on võimalik parandada ja tulles tagasi selle juurde, mida ütles äh, Küprose eesistuja esindaja, meil on olnud väga palju koosolekuid äh, ja me oleme arutanud, kuidas kümnendat peatükki sõnastada ja kuidas parendada seda. me oleme ainult selle kümnenda peale keskendunud, äh, aga me oleme jõudnud ka väga hea lahenduseni. ja hiljem võime me tulla selle juurde milline on siis täpselt kohaldusala ja võib-olla võiksime me rääkida ka ainult piirangust äh, e-müügile, praegu on see liiga ennet-, ennatlik, sellepärast et kohaldusala on kõige tähtsam, aga komisjoni ettepanek ja üldse iga ettepanek, äh, seda saab parandada ja härra Simenides ütles, et parlament, nõukogu ja komisjon peavadki seda teksti parandama, suur tänu. Dank, Herr Professor Staudenmeier, für Ihre Ausführungen. suur tänu teile, härra Staudenmeier, kõikide nende selgituste eest. minu arvates nägime me siin täna, et vajadus ühise müügiõiguse järele on täiesti olemas, see puudutab eh, eelkõige e-kaubandust. samas nägime ka, et on mitmeid lahendamata küsimusi. härra Staudenmaier, te rääkisite sellest, kes töötas välja tsiviilõigustiku Saksamaal ja kui esimene versioon välja tuli, siis otsustati komisjoni tööd pikendada kuni aastani tuhat üheksasada, selleks et kokkuleppele jõuda. nüüd, kuna minul ei ole teile lahendusi pakkuda, aga kuna raportöör istub siin minu kõrval, siis kõige lihtsam olekski talle sõna anda, et ta ise teeks järeldused. suur aitäh teile, härra Sensburg, selle teise paneeli juhatamise eest väga raske on mingeid järeldusi välja tuua. nüüd äh, härra Staudenmaier võttis sõna ja ütles, et siis jah, kui tõesti komisjon teeb oma ettepanekud, aga põhimõtteliselt nii töö käib kõik siis, et komisjon teeb ettepaneku ja siis nõukogu ja parlament otsustavad kõiki komisjoni ettepanekud selle menetluse käigus alati ka äh, täiendatakse ja muudetakse, nii et tegemist on alles äh, tööga, mis ei ole lõpetatud, senikaua kuni parlament ja nõukogu seda heaks ei ole kiitnud. nii et ma arvan, et seda teksti tuleks veel paremaks muuta. tahaksin tänada kõiki eksperte, samuti parlamendisaadikuid ja Rahvusparlamendi liikmeid, kellel oleks ka omapoolseid ettepanekuid, nii et palun siis tehke need ja küllap need võetakse ka Euroopa Parlamendis positiivselt vastu. meie plaanid on siis järgmised, nimelt kevade alguse poole, järgmise aasta märtsis või võib-olla juba veebruaris hakkame välja töötama raporti projekti. selleks hetkeks on vast kohaldamisala osas midagi juba selgunud, me teame, mida me kuulamiste käigus teada saanud oleme, mis siin dokumentides ka kirjas on, me tuleme välja ka alternatiivsete ettepanekutega. ja siis äh, leiab kindlasti aset veel sidusrühmadega veel üks mitteametlike konsultatsioonide voor. arutame küsimust ka Iiri eesistujaga, et siis otsustada, kuidas me saame tööd selle ettepaneku osas tööd edasi teha mõlema, et seadusandjad kaasates meie tahame detailselt selle ettepaneku läbi vaadata, et lõppkokkuvõttes oleks äh, meil määruse kujul tegemist ikkagi õigusaktiga, mis oleks igal pool aktsepteeritud ja mida ka kasutatakse, et see oleks atraktiivne ja mille inimesed omaks võtaksid. härra Sensburg rääkis sellest, kui kaua läks aega, et Saksamaal töötada välja tsiviilõigustik, ma arvan, et meil päris nii kaua aega ei lähe, tervet tsiviilõigustikku me ju läbi vaatama ei pea, me räägime siin vaid mõningatest müügiõiguse aspektidest, nii et see iseenesest on ju hoopis piiratum valdkond. aga tegelikult hakati sellest rääkima juba kaheksakümnendatel aastatel, nii et see on juba ka üsna pikk lugu kaheksakümnendatel, üheksakümnendatel aastatel välja öeldu tegelikult kujundab, kujutab endast justkui meie ettepaneku alust, nii et selle toote väljatöötamiseks läks põhimõtteliselt üle kahekümne aasta. nüüd, mis puudutab ülejäänud menetlust, siis ähm, ma annan teile teada, et õiguskomisjon otsustas paar päeva tagasi, et järgmisel aastal korraldame me konverentsi äh, sarnase konverentsi nagu täna, seda siis kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta teises pooles, selleks et vaadata, kuhu vahepeal jõutud on ja et jätkata ka mõttevahetust rahvusparlamentidega, teiega siis, kallid kolleegid. see on väga tähtis, see aitab meil edasi liikuda, see võimaldab meil vahetada omavahel mõtteid ja lõppkokkuvõttes jõuda ka väga hea lõpptooteni. suur aitäh veel kord, et tulite, suur aitäh osalemast. ja tahaksin teid kutsuda ka väikesele väst-, vastuvõtule, mis leiab aset Janni majas. see, selleks, et sinna minna, siis peab üle silla minema. aga sekretäriaadi liikmed siis juhatavad teid ka sinna kohale nii et jääme samale korrusele, treppidest alla pole vaja minna, liftiga ka ei ole vaja sõita. nii et mingeid probleeme vast ei ole, küllap leiate selle hästi üles ja suur aitäh veel kord osalemast tänasel arutelul, aitäh!